tere hommikust, daamid ja härrad, jätkame oma eh, komisjoni koosolekut. nüüd ma jätkan oma emakeeles. It's okay with translation? Yes, yes. Yes, okay. Uh, Porządek dzisiejszego posiedzenia został Państwu posłom dostarczony. Czy są uwagi do tego porządku? Teil on kõigil päevakord olemas. Kas teil on märkusi selle kohta? Ma ei näe praegu kedagi. Seega siis äh, tahaksin nüüd ütelda, et kuna meie esinaine osaleb ÜRO äh, delegatsiooni koosseisus New Yorgis kohtumistel, siis täna te peate leppima minu eesistumisega ja loodetavasti saab meie koostöö olema vägagi viljakas kogu päeva jooksul täna. Teil on päevakorra eelnõu. meil on infotund siin ning seejärel äh, tegeleme Lääne-Paapa olukorraga Indoneesias ning vaatame ka äh, Myanmaris toimuvat ja täna pärastlõunal viibib siin härra Popovski. seejärel tegeleme Egiptuse küsimustega. kuusteist kolmkümmend läheme edasi Svaasimaa küsimuste juurde, seejärel Lõuna-Korea ja lõpetuseks siis Guineas eh, punkt teave inimõiguste kohta. teine päevakorrapunkt, eh, kolmanda, neljanda oktoobri protokollide kinnitamine aastast kaks tuhat üksteist, kas teil on selle kohta märkusi? ma ei näe midagi, nii et seega siis on päeva äh,, protokollid kinnitatud. juhataja teadaanded. siinkohal tahaksin meelde tuletada et viimasel täiskogul võtsime me vastu Euroopa Parlamenti resolutsiooni Iraani küsimustes. ja see puudutas eelkõige just inimõigustest mitte kinnipidamist. parlament väljendas oma muret seoses inimõiguste olukorraga Iraanis ning äh, me näeme, et üha rohkem peetakse kinni äh, poliitilisi aktiviste, õigusmõistmises on puudujääke, kiusatakse tagasi etnilisi ja religioosseid vähemusi ning samuti inimõiguste kaitsjaid, advokaate, juriste ning kodanikuühiskonna esindajaid. kahjuks on äh, väga palju ka mm, surmanuhtluse elluviimist ning surmanuhtlus puudutab ka alaealisi parlament kutsus üles siis moratooriumi kehtestamisele surmanuhtlusele, aga me teame, et meie resolutsioonid eh, ei ole mingeid tulemusi kaasa toonud, aga me oleme need vastu võtnud. viiendal detsembril koosolekul me kohtusime härra Shakitiga, ÜRO eriesindajaga Iraanis kohtume, vabandust, ning loodetavasti siis, siis õnnestub meil rohkem selle teemaga tegeleda. ning äh, samuti äh, kutsume me üles äh, blogipidaja Abdel Fattah vabastamisele Egiptuses ning samuti äh, me kutsume üles, et sõjaväekohtus ei arutata tsiviilasju, kahjuks Egiptuses on selline tava väga levinud, nii et sellest me räägime veel täna. ning äh, selle juurde siis tuleme tagasi, kui me räägime Egiptusest lähemalt. ma arvan, et need arutelud on kindlasti äärmiselt põnevad. kahekümne kaheksandal novembril toimub Washingtonis äh, ÜRO, vabandust, Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vaheline tippkohtumine. ning resolutsioonis kutsub parlament üles Ameerika Ühendriike ning Euroopa Liitu tugevdama koostööd äh, mõlema kontinendi vahel rahu eesmärkidel. samuti me räägime investeeringutest, äh, kaubandusest ning töökohtadest samuti kutsume üles äh, dialoogi uuesti alustamisele palestiinlaste ning Iisraeli vahel. me toetame palestiinlaste soovi ka omada esindust ÜRO-s, resolutsioonis samuti äh, julgustatakse demokraatia arengut Aafrikas, me kritiseerime ka Iraani ning seda, ning räägime sellest, millist ohtu see riik endast kujutab seoses tuumarelva väljatöötamisega. samuti on meil Ukraina kohta resolutsioon välisasjade komisjon Euroopa Parlamendist kiitis seitsmeteistkümnendal novembril heaks dokumendi Äh, assotsiatsioonilepingu kohta. meie sooviks on, et Euroopa Liidu läbirääkijad teeksid enda poolt kõik selleks, et kokkulepe sõlmitaks võimalikult kiirelt ja kõige parem oleks, kui allakirjutamine leiaks aset juba käesoleval aastal. nagu me juba ütlesime, ka kõik see peab äh, olema kooskõlas kahekümne seitsmenda oktoobri Euroopa Parlamendi resolutsiooniga. siin me räägime sellest, et ei ole hukka mõistetud Julia Timošenko äh, süüdimõistmist ning see kindlasti on takistuseks kokkuleppe sõlmimisel. ja lisaks sellele oleme me ka nõudnud infot tema tervisliku seisu kohta, me oleme saanud väga palju üleskutseid solidaarsusele proua Timošenkoga kahekümne viiendal novembril tähistasime me rahvusvahelist äh, naiste vastu suunatud äh, vägivallavastast päeva ning me vahetasime arvamusi Libeeria, Afganistani, Kongo esindajatega ning äh, nemad rääkisid meile oma kogemustest oma koduriikides äh, relvastatud konfliktide ajal. ÜRO Julgeolekunõukogu leiab, et seksuaalne vägivald äh, on nüüd leidnud kasutamist sõja äh, strateegiana ning seda kasutatakse teadlikult tegemist on esimese korraga, kus on võimalik eh, hukka mõista eh, need isikud, kes taolist taktikat kasutavad. sada kakskümmend viis riiki samuti on heaks kiitnud eh, perevägivalda puudutava dokumendi tegemist, on suure edusammuga võrreldes kümne aasta taguse ajaga, kuid endiselt on palju teha. ma arvan, et selle küsimuse juurde me tuleme veel tulevikus ka korduvalt tagasi samuti rääkisime me inimõiguste aktivistist, kes külastas Euroopa Parlamenti. Belatskist ning ta viibis siis sellel aastal juunis parlamendis ning ma usun, ja siin ma räägin enda nimel. selle tulemusena Valgevene võimud kahekümne neljandal novembril mõistsid ta neljaks ja pooleks aastaks sunnitööle ning samuti on ta olnud sunnitud oma sissetulekuid varjama vabandust, teda süüdistati sissetulekute varjamises ja ebaseaduslikes sissetulekutes ning selle alusel ta siis ka süüdi mõisteti. Euroopa Parlament ava-, tegi ka äh, ajakirjanduses avalduse selle kohta. Need on siis äh, kõige viimased äh, välisasjade komisjoni resolutsioonid. neljas päevakorrapunkt, infotund. esimese küsimuse on esitanud proua Nicole Nielsen. see küsimus eh, ning eh, seejärel on proua Pribolsi küsimus, aga kõigepealt siis esimene, palun. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik, of er werd mij gevraagd om... Suur tänu. minul paluti, et ma teile tutvustaksin Nikoli küsimust. ta ei ole praegu küll mitte New Yorgis, aga ta tuleb hiljem ja tuleb Prantsusmaalt. aga mulle tundub, et see küsimus on juba saadetud komisjoni, kui ma nüüd ei eksi. küsimus on väga selge. me räägime siin just soolistest Ähm, piinamisvormidest ja küsimus on selles, kas uued suunised, mida praegu Euroopa Liit koostab piinamisvastases võitluses, mil määral tahab komisjon hõlmata seal ka soodimensiooni, et sellega tegeldaks tõhusalt? aitäh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 need eh, piinamise näited, mis selles küsimuses on toodud, eh, siin naiste suguelundite moonutamine ja nii edasi, sobivad kokku ka teiste Euroopa Liidu eh, suunistega, mis puudutavad vägivalda ja diskrimineerimist naiste ja tüdrukute suhtes. detsembris kaks tuhat kümme nõukogu äh, töörühm, mis tegeleb inimõigustega, võttis vastu äh, terve rea üldisi regionaalseid äh, prioriteete nende suuniste valguses. seal on ära toodud varajased ja sundabielud. ja niisugune kampaania varsti algab. räägitakse naiste osalusest siis äh, räägitakse äh, naiste äh, suguelundite moondamisest, kampaania tuleb järgmisel aastal, siis konfliktides seksuaalvägivalla kasutamine, seda ka hakatakse käsitlema järgmisel aastal. seega siis sisu tegelikult langeb erinevate rubriikide alla, kui niimoodi võib öelda, aga tõepoolest toimub praegu Euroopa piinamisega seotud suuniste ülevaatamine ja eh, töö on lõpusirgele jõudnud, seal on hõlmatud liikmesriigid, kodanikuühiskond ja eh, eesmärk on loomulikult nii nagu ah, alati, et kolmandad riigid eh, võitleksid tõhusalt eh, ebainimliku kohtlemise ja piinamise vastu. tegelikult on isegi suunistes olemas eh, eraldi peatükk, mis räägib erikaitsest ning seal palutakse kolmandatel riikidel lihtsalt panna paika standardid, mis puudutavad naisi ja praegusel hetkel eh, see töö on lõpusirgel, nagu ma ütlesin. ja eh, need kaks suuniste eh, Need kaks suuniste rühma nii-öelda naistevastase vägivalla ja siis piinamise vastases võitluses suunised omavahel kokku saavad. suur tänu! Dank u wel. Ik zou de commissie uiteraard willen bedanken voor uh,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 Danski poolt esitatud küsimus eh, ja Kuuba rahastamine. On behalf of uh, my colleague uh, Miss Andrikene I would like to aitäh, proua Andrikene, nimel tahaksin selle küsimuse esitada ning see küsimus puudutab Euroopa Liidu demokraatia ning inimõiguste rahastut ning me teame, et see eelarve on päris muljetavaldav ja praeguseks äh, rahastatakse seeläbi äh, üle sajas riigis äh, aset leidvate projektide, miks aga Kuuba, seal on inimõiguste olukord väga kehv ning see Kuuba ei lange ka esi-, eesmärk ühe alla, nii et meie küsimus on järgmine, millised Kuuba projektid on rahastamiskõlblikud? suur aitäh! ja nüüd äh, palun, et äh, meile vastata. Uh... suur tänu, tere hommikust kõikidele! mis nüüd puudutab Puu Andrikeene küsimust, siis mulle tundub, et enne kahe tuhande kaheksandat aastat, kui äh, Eh, üldse meil taastus koostöö Kuubaga, oli meil tegelikult käimas eh, terve rida projekte, mis EIDHR-i alt ka rahastati, aga need olid suunatud sotsiaalsele ühtekuuluvusele. nüüd me oleme hakanud eh, kasutama samasugust toetust nagu varem, me oleme, me teeme seda mitteriiklike tegutsejate eelarverea kaudu alates kahe tuhande kaheksandast aastast oleme me öö, eh, tegelikult suutnud ähm, sama tüüpi projekte rahastada palju paremini, teha ära palju rohkem selle eelarverea alusel. me oleme eh, kulutanud raha kolm miljonit eurot. mis nüüd puudutab EIDHR-i, siis ma ütlen teile, eh, et eh, need projektid on väga nähtavad ja arvestama peab seda, et Kuubas valitsus ei pea neid tegevusi vastavaks, vastavuses olevaks eh, olemasoleva seadusandlusega eh,. ja tegelikult inimesed viivad neid projekte ellu Ehm, ja nad on ohus, kui nad seda teevad. me jär-, järg-, jälgime väga täpselt, mis toimub, ehm, me vaatame, kuidas on olukord ka abiga näiteks USA-st, näiteks üks inimene, kes on tegelenud selliste projektidega, on võetud vahi alla ning ehm, see inimene ja kogu tema tegevus on ohustatud. Euroopa Komisjonis, Euroopa välisteenistusest, eh, nagu ma ütlesin, oleme me siis liitunud ühest, liikunud ühest rahastamisvormi juurest teise juurde, kuid me kahtlemata toetame inimõigusi, poliitilisi õigusi ning me peame poliitilist dialoogi Kuubaga. arvame, et me oleme ka teinud tõsiseid edusamme poliitilise dialoogi kaudu. ja kuigi me ei saa öelda, et poliitiline dialoog Euroopa Dialiiduga on olnud ehm, ainukene põhjus, mikspärast ehm, on toimunud niisugused arengud, nagu nad on toimunud Kuuba eh, inimõiguste vallas, kuid see poliitiline dialoog on siiski aidanud kaasa, et poliitilised vangid eh, hiljuti vabastati Amnesty International mm, ütles, et praegusel hetkel enam Kuubas rohkem poliitilisi eh, vange ei ole ja see on küll äärmiselt oluline tulemus eh, poliitilisest dialoogist, niisugune poliitiline tegutsemine Kuuba suunas mida Euroopa Liit on teinud, mida liikmesriigid on teinud, on tõepoolest toonud kaasa ka tulemusi ja nii nagu ma juba ennist ütlesin, inimõigused on meie suhete keskmes Kuubaga ning me tegu, tegutseme selles vallas poliitilise dialoogi kaudu. suur tänu, komisjon. noh. kas on veel sõnavõtjaid? suur aitäh kahjuks ei ole mikrofon sees. nüüd läheme edasi härra Rüppelsi küsimusega. ning eh, see puudutab eh, siis Iisraeli eh, seadusandlust ja vabaühendusi, palun. suur tänu praegu me räägime siin Iisraeli ühiskonnas tegutsevatest vabaühendustest ja ei ole tegemist esimese korraga, kui me selle küsimusega peame tegelema. sellepärast, et Euroopa Parlament e, tervikuna, mitte ainult meie komisjon, on rääkinud sellel teemal mitmel korral. möödunud aastal võtsime vastu resolutsiooni, aga nüüd e, paari nädala eest Knesseti äh, õiguskomisjonis tuldi välja ettepanekutega, seal hääletati neid ja nende ettepanekute eesmärk on äh, teha kodanikuühiskonna töö äh, Iisraelis väga raskeks ja kõikidel vabaühendustel on probleeme rahastamisega ja see kõik võib mõjutada väga tõsisel moel sõnavabadust Iisraelis. ma tean, et praegu on need ettepanekud alles arutamisjärgus, need ei ole Knesseti täiskogus vastu võetud, neid hakatakse arutama. tegemist on seaduseelnõudega on eh, olulised poliitilised jõud, kes hakkavad seda eh, küsimust arutama, aga siiski eh, häiriv on see, et komisjonis on asi läbi hääletatud ning eesmärk on see, et need seadused ka vastu võetakse, sellepärast on mul komisjonile terve rida küsimusi, tegelikult juba kirjalikult on nad ära saadetud ning äh, oleks väga huvitav kuulda, mida komisjon selle peale vastab. E, aitäh ja nüüd e, härra Leon Kabitši vastab meile. suur aitäh, esmalt e, tahaksin toonitada, et kui me saime teada, mis on toimumas Iisraelis seadusandluse osas, siis ka meie tundsime selle üle muret, sest et äh, seaduste praegune sisu ei vasta sellele, mida me üritame edendada inimõiguste alase dialoogi raames kahepoolsetes suhetes ning äh, me oleme siin ja ka kohapeal läbi äh, saatkonna üritanud äh, midagi ette võtta, äh, oleme üritanud seda teha ka välisteenistuse tasandil ning liikmesriikide tasandil, sellepärast et me jagame seda muret ning ka nõukogu ja liikmesriigid jagavad seda muret. teiseks selle algatuse külmutamine Iisraelis äh, võib-olla on natukene ka meie jõupingutuste tulemuseks. nagu te ütlesite, praegu on see küll kõrvale pandud, aga see ei tähenda seda, et mingil muul moel need küsimused jälle ei pruugi tõstatuda. sellest tulenevalt me kindlasti jääme väga tähelepanelikuks ning poliitilise dialoogi raames kohtume me ka järgmisel nädalal Iisraeli mm, osapoolega, nii et mm, nagu te näete, me pöörame püsivalt tähelepanu neile küsimustele. siinkohal mm, tahaksin tulla ka kahe lisamärkuse juurde esmalt mis puudutab vajadust jätkata koostööd liikmesriikide nõukogu parlamendi ning välisteenistuse vahel. eelmisel nädalal leidis aset äh, kohtumine Knesseti esindajatega äh, komisjonis ja vastavas delegatsioonis äh, ning ka seal tõstatati see küsimus ning oli vägagi selge, et äh, meie sõbrad äh, Knessetis äh, samuti tundsid selle üle muret, nii et arutelu on käimas ka Iisraelis endas nende küsimuste üle. seega me peame ära kasutama oma kahepoolseid suhteid ka selleks, et mõjutada arutelu Iisraelis endas tegemist on väga olulise mõjutusvahendiga. seeläbi on meil võimalik saavutada rohkem läbipaistvust ning edendada tegelikku partnerlust. küsimus ei ole mitte ainult selles, et mingi seadus äh, võib äh, meile muret tekitada äh, ning et me peame kiiresti midagi ette võtma, ei, me selgitame, millised on meie mm, jagatud väärtused, millel põhineb meie koostöö ning ka parlamendi abil on meil tegelikult võimalik positiivselt ja konstruktiivselt äh, Iisraelis aset leidvat arutelu äh, mõjutada. ja teine märkus. kui toimuvad taolised algatused, siis tegelikult on sellel ka teatud põhjused ning teatud eesmärgid ning me peame aga omalt poolt mõistma, mis põhjustel seda tehakse. on selliseid põhjusi, millest me praegu aru ei saa, siin on vaja rohkem selgitusi, teiste põhjuste osas me ei ole jällegi samal nõul, te isegi rääkisite sellest ka oma küsimuses, aga samuti on vaja suurendada läbipaistvust äh, ning äh, täpsemalt vaadata, mida vabaühendused teevad. sest et äh, vabaühendused võivad küll hästi toimida, kuid võib juhtuda ka, et on selliseid, mille puhul ei peeta ilmtingimata kinni vabaühenduse kui sellise eesmärkidest. nii et meie igastahes jätkame läbi erinevate vahendite, kas regionaalselt või kahepoolsete projektide rahastamist. me ei rahasta mingeid ühistuid või vabaühendusi, vaid rahastame projekte ning muidugi lähtume siin teatud põhjendustest ning meie jaoks on oluline, et kodanikuühiskonna rahastamine jätkuks, on meie jaoks prioriteediks, aitäh! E, suur aitäh, härra Gabritši ja tahaksin küsida, kas komisjon tahab midagi vastata, kas te tahate täiendada? tegelikult üks praktiline punkt eh, puudutades seda küsimust. siin räägitakse Euroopa Liidu rahastamisest eh, ja kolleegid välisteenistusest ütlesid, et me mitte ei vähenda rahastamist, vaid me oleme seda suurendanud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kodanike ühenduste jaoks ja neid rahasid haldab Tel Avivis meie delegatsioon ning nemad otsustavad kuidas seda raha kõige mõistlikumal moel kasutada, kes on sihtrühmaks. Eh, tegelikult eh, see eh, võib olla kasutatud ka selleks, et tugevdada üldse kodanikuühiskonna keskkonda. mis nüüd puudutab seda maksustamist mis uus seadus ette näeb, siis tegelikult eh, seda on võimalik olemasolevate seaduste alusel eh, reguleerida, sellepärast et see puudutab meie kokkulepet eh, projektide rahastamise osas. ja aga üleüldiselt me peame selle teemaga tegelema. suur aitäh! kas äh, proua saadik soovib veel sõna, kas teil on veel küsimusi? Ehm, suur aitäh! ja ma tänan ka südamest komisjoni esindajaid antud teabe eest. tõesti, see on väga oluline, et sellist selliste algatuste puhul me oleksime tähelepanelikud ja jälgiksime neid hoolikalt. sellega võib kaasneda vägivalla suurenemise koht ning inimõiguste kaitsjad võivad taoliste algatuste tulemusena suhtumine neisse võib muutuda negatiivseks, nad võivad saada surmaähvardusi. Nende majadele võidakse graffiteid teha ning eh, isegi kui Knesset oma nõusolekut ei anna, siis taoliste seaduseelnõude esitamine on põhimõtteliselt faktiks ning kas või sellest tulenevalt äh, vabaühendused eh, kindlasti mõtlevad kaks korda enne järgi, kui osalevad rahvusvahelistes uurimistes nagu Goldstone ja nad ei soovi ilmtingimata enam osaleda sellises koostöös ning seejärel sanktsioone kannatada. seega me peame jätkama ning tegema jõupingutusi, reageerima ning ütlema, et Euroopa Liit on selgelt taoliste meetmete vastu, nendega ei nõustu meil on ÜRO deklaratsioon inimõiguste kaitsjate kohta, meil on terve rida vahendeid, eh, mille alusel me saame oma seisukohti kaitsta. ja sellest tulenevalt ma loodan, et meil õnnestub vältida taoliste seaduseelnõude ja meetmete vastuvõtmist. suur aitäh tehtud jõupingutuste eest! ma sooviksin teada, kas härra Gabritši tahab veel vastata sellele, palun? Äh, äh, jah, äh, väike meeldetuletus pigem, nagu ma ütlesin, järgmisel nädalal toimub aset poliitilise dialoogi raames kohtumine Iisraeliga ning me jätkame nende teemade käsitlemist ning muidugi mõista, kas siinsamas me informeerime teid sellest, mis toimub. arvata on, et seda küsimust me üleöö ei lahenda ning me toimime igati läbipaistvalt ja me kohtume siis järgmine nädal ja seejärel teavitame teid sellest, mis toimus, aitäh. aitäh. ja nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Anna Komesi küsimus. aga härra Proodi on nüüd selle küsimuse üle võtnud, nii palun, härra Proodi. Eh, grazie Presidente, eh, sì, in effetti la collega Anna Gomes non è suur aitäh! Anna Koomes, meie kolleeg, kahjuks ei saanud täna siia tulla. ja ta palus, et mina esitaksin tema eest selle küsimuse. ma ise loomulikult toetan ka sellise küsimuse esitamist. see puudutab dokumentaalfilmi, mille tegemist rahastas Euroopa Liit, see puudutab Afganistani ja see räägib ja selle nimi on Injustice. ning seal räägitakse naiste poolt kogetud diskrimineerimisest. loomulikult on tegemist väga delikaatse küsimusega. ja see on otseselt seotud sellega, miks me toetame inimõiguste kaitset see film sai valmis märtsikuus. ja seda rahastati Euroopa Liidu poolt. samas pärast selle valmimist on äh, Euroopa Liit filmi äh, tagasi võtnud äh, kinodest kardetakse nende naiste turvalisuse pärast, keda filmis näidatakse. koos Anna Koomesiga, kes selle äh, küsimuse on komisjonile ja välisteenistusele ametlikult esitanud, soovime me teada, kas see otsus võeti vastu poliitilistel põhjustel või sellepärast, et kardeti filmis näidatud naiste ootuse pärast. samuti. ja see on üks osa sellest küsimusest siin. peame me juhtima tä-, tähelepanu ka väga kahtlusteratavale Afganistani süsteemile, mis on väga, kohtusüsteemile, mis on väga ebaõiglane ning me peame ähm, survet avaldama Afganistani õigusloojatele ja kohtusüsteemile, et nad aitaks kaasa reformide läbiviimisele. niisiis üldiselt peame me tegelema Afganistani olukorraga ja see situatsioon on meie jaoks tõeliselt murettekitav. me peame töötama selle nimel, et austatakse üksikisiku õigusi, see on ühiskonna funktsioneerimiseks väga oluline ja sellist küsimust soovisimegi küsida komisjonilt ja välisteenistuselt. suur aitäh, härra Pruudi! ja nüüd palun, et äh, vastataks sellele küsimusele, selgitataks, mis toimus. Madam. Good morning uh,, Beata Kovetska, I will uh,, I would like. tere hommikust. ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest siin selgitada, mis täpselt juhtus. ma kinnitan teile, et ma kinnitan teile, et see teema on meie jaoks ääretult tähtis ja ma jagan teie muret naiste olukorra üle Afganistanis. kõigepealt selgitan, mis siis juhtus. Euroopa Liidu delegatsioon tellis selle filmi, seda rahastati Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste instrumendi kaudu ning me soovisime heita rohkem valgust naiste olukorrale Afganistanis see on üks delikaatsemaid ja keerulisemaid teemasid seal piirkonnas ja seetõttu otsustasime me sellega tegeleda. see on seotud nii inimõiguste kui õiglusega, mis on meie suhete keskmes Afganistaniga. see puudutab nii arengukoostööd kui ka meie dialoogi Afgaani valitsusega, aga ka meie koostööd inimõiguste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega. filmi lõppversioon tõstatas mitmeid probleeme. seal tegeletakse ähm, Afgaani kinnipidamissüsteemi keskete pro-, pro-, probleemidega, aga samas see neid probleeme ei aita lahendada, sest ta näitab äh, avalikult äh, neid äh, naisi, kellega räägitakse. ava-, äh, paljastatakse nende identiteet. Nende naiste identiteedi avaldamine aga seab need naised ning need, nende pered ohtu, isegi olukord võib olla eluohtlik. seetõttu otsustas Euroopa Liidu esindus Afganistanis, et seda filmi ei tohi avalikult näidata selle praeguses vormis, ma rõhutan, praeguses vormis. tegemist on riigiga, kus äh, vägistamise ohvrid on häbiks nende, oma perele ning äh, aumõrvad on väga tavalised ning seetõttu me ei saa paljastada neid naisi, nad kannatavad praeguses olukorras niigi päris palju seega see otsus mitte näidata seda filmi praeguses vormis võeti vastu puhtalt seetõttu, et kardeti nende naiste ohutuse pärast. otsus ei olnud meie jaoks lihtne. meil toimusid põhjalikud konsultatsioonid delegatsiooniga, komisjoni ja välisteenistusega, koos kolleegiga, kes minu kõrval istub, samuti rääkisime inimõiguste ekspertidega kohapeal tegutsevate vabaühendustega samuti enne lõppotsuse tegemist delegatsiooni poolt. mis meid nüüd edas- e,, ees ootab siin? Need naised, keda seal filmis näidatakse, on ise öelnud, et ka nemad ei soovi, et seda filmi Afganistanis näidatakse. Neilt küsiti see küsimus eraldi ning nad ütlesid väga selgelt oma vastuse välja. kui seda filmi seal näidatakse, siis me ei saa mitte kuidagi vältida ka selle filmi interneti lekkimist ning siis jõuab see ka Afganistani samuti selgituseks me oleme rääkinud filmi tegijatega ning nemad soovisid äh, uuesti üle toimetada selle filmi, äh, et peita nende naiste identiteet, muuta nende näod häguseks, muuta natukene ka konteksti ümber, nende ümber, et neid ei tuntaks nii lihtsasti ära. kahjuks äh, filmitegijad sellega päris nõus ei ole nüüd küsimuse teine pool me nõustume täiesti sellega, et kiireloomuliselt peame me hakkama tegelema kinnipidamissüsteemi ja sellega seotud inimõiguste probleemidega Afganistanis, eriti mis puudutab kinnipeetavaid naisi. seetõttu tellisimegi me selle filmi ju. me oleme teadlikud sellest, et Afganistani õigusriik on väga nõrk ja naised ja lapsed on kõige kaitstumad kõige vähem kaitstud. mitte ainult õiguslikus, vaid ka sotsiaalses ja majanduslikus kontekstis. seetõttu on meie abiprogrammide jaoks prioriteet ka kinnipidamisasutuste ja kohtusüsteemi reform, samuti tuleb äh, silmas pidada ähm, naiste õigusi islamis, pereõiguse reformi ning äh, peresisest vägivalda seeläbi saame me parandada naiste õiguste kaitset Afganistanis. me oleme aga ka teadlikud, et Afganistani olukorra parandamine on pikem protsess ja muutused ei sünni üleöö. me peame töötama nende muutuste nimel mitmel erineval moel, kaasa arvatud läbi poliitilise dialoogi Afgaani võ-, Afgaani võimudega. ja me väga julgesti tõstatame neid teemasid, vesteldes Afgaani valitsusega, kui see peaks tarvilik olema. komisjon ja e-, e, ja välisteenistus nõustusid ka sellega, et kuigi need ebaõiglased tavad tuleb välja juurida, ei saa me, me ise seda teha. ning selle filmi keelustamine ei ole seotud poliitiliste muredega, vaid see on seotud see ei ole seotud sellega, et see võiks mõjutada negatiivselt meie suhteid Afgaani valitsusega. see on ainult seotud sellega, et me peame vältima nende üksikisikute paljastamist, kes filmis osalevad. ning me ja sellist, sest sellise paljastamise tagajärjed võivad olla kohutavad nende elule ja see võib veelgi süvendada seda ebaõiglust, mille all nad niigi kogu aeg kannatavad. suur tänu! suur aitäh teile vastuse eest ja ma vabandan, et ennist vale nime välja ütlesin, ütleb esimees. kuid äh, see nimi oli mul dokumentides. kas härra Proodi soovib vastata või veel küsimusi esitada? Ehm, teen väga lühidalt. kui olukord on tõesti selline, siis oleks võinud seda ju ette ennustada. ja alati saab ju algusest peale rahastamisega kehtestada tingimusi, tagamaks nende naiste turvalisus. igatahes tundub, et dokumentaalfilmi eest on juba makstud ning meil ei ole enam võimalust seda uuesti teha, kaasata sinna olulisi tunnistajate tõendusmaterjale. ma nõustun täiesti sellega, et tuleb tagada nende naiste maksimaalne turvalisus, sest nad on kannatanud juba niigi palju probleem on aga selles, et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis seda dokumentaalfilmi ei kasutata üldse. Well, thank you for the question uh,. The document suur tänu küsimuse eest, dokumentaalfilmi saab kasutada. nagu ma juba selgitasin, otsus mitte lubada selle näitamist praeguses vormis ei olnud lihtne me oleme teadlikud sellest, et ühelt poolt naiste olukorra näitamine kinnipidamisasutustes võib parandada naiste olukorda Afganistanis üldisemalt, ka üksikisikute olukorda, kes on sarnases olukorras, aga teisalt me mõistame, et me ei saa paljastada neid üksikuid naisi ning hinnangu saime filmile anda alles siis, kui me nägime selle lõppversiooni. me loodame endiselt, et filmi saab uuesti toimetada ja siis me saame seda kasutada. just sellel eesmärgil, miks ta algselt ka telliti. Well, <clears throat> thank you very much, I am here. suur tänu mina esindan välisteenistust ja me töötame komisjoniga vägagi tihedalt siin küsimuses koos. loomulikult julgeme me neid küsimusi tõstatada ka Afgaani ametivõimudega iga kord, kui sellest mingi kasu on. me tõstatame neid küsimusi eravestlustes, kui osalevad delegatsiooni ja Euroopa missiooni esindajad aga teeme seda ka avalikult, toon teile ühe olulise näite. varjupaiga õiguse üle vaiel-, on vaieldud Afganistanis üsna palju. seda peeti Afgaani võimude püüdeks reguleerida seda üldisemat konteksti, aga osa sellest uuest õigusaktist oleks vägagi sekkuv olnud ja see on väga sarnane praeguse teemaga. see oleks nende naiste elu ähm, ohtu seadnud. ning äh, võimaldanud edasisi inimõiguste rikkumisi. rahvusvaheline üldsus oli ühtne, kõrge esindaja tuli välja ka oma avaldusega ning see oli kooskõlas üld, teiste rahvusvahelise üldsuse esindajatega. see uus versioon varjupaigaseadusest on nüüd vastuvõetav inimõiguste kaitsjatele seal riigis. see on üks võimalus neid probleeme lahendada, suur tänu. suur aitäh proua Bettina Bushait. seega on nüüd äh, infotund läbi, küsimused on läbi vaadatud. järgmiseks punktiks päevakorras äh, on punkt, mis hakkab äh, kümme kolmkümmend, nii et meil on pool tundi pausi.

Ladies and gentlemen, we will start. daamid ja härrad, alustagem. me räägime inimõiguste olukorrast Ida-Aasias, eriti me puudutame Lääne-Paapuad ja nüüd ma jätkan poola keeles. ma tahaksin kõiki tervitada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 inimõiguste alakomisjoni töökoosolekul ning äh, me käsitleme nüüd Kagu-Aasia äh, inimõiguste olukorda eelkõige Lääne-Paapus Indoneesias. seda küsimust ei ole me pikka aega käsitlenud. praeguseks on Indoneesia muutunud vabamaks riigiks, kui ta seda varemalt oli. samas aga me teame, et kõik need muutused, mis aset on leidnud, on ka demokraatia arendamisel eeskujuks Põhja-Aafrikas tahaksin äh, rõhutada siiski, et äh, selle riigi institutsioonidel on äh, palju probleeme, muuhulgas korruptsioon. ning samuti tuleb silmas pidada seda, et Lääne-Paapua elanikkonda puudutavad probleemid on mureks ka meie jaoks, see piirkond on Indoneesia osaks saanud ja seda läbi vaba tahte akti. valitsus on aga nüüd äh, sõjaliselt ja muul moel üritanud oma positsiooni selles piirkonnas kindlustada ja seda isegi hoolimata põliselanikkonna rahulolematusele, eh, kes ei ole rahul Jakarta poliitikaga. sellest tulenevalt eh, oleme me jõudnud nüüd eh, täna nii kaugele, et rikutakse inimõigusi. me kuulame täna erinevaid Indoneesia spetsialiste kes tunnevad olukorda väga hästi, igalühel on ligikaudu kümme minutit kõneaega ning seejärel saame me, me vahetada arvamusi ning meie külalised saavad vastata ka teie küsimustele. mulle öeldi, et meil on täna au ka kohaliku elanikkonna esindaja tervitada siin, kes äh, praegu küll elab Hollandis. ma saalis praegu ei näe, et keegi sooviks sõna võtta, võib-olla siis äh, tuleme selle juurde tagasi hiljem. tahaksin tervitada härra Paul Barberit Tapoli organisatsioonist, tegemist on eh, ühe poliitvangi nimega, mida see organisatsioon kannab. Eh, tegemist on, härra Paul Barber on eh, Ühendkuningriigis elav advokaat ning ta on vabaühenduse liige ja juht Londonis. ta tegeleb inimõiguste ning rahu tagamisega Indoneesias ning härra Barber on Tapoli koordinaator tema kirjeldab meile praegust olukorda Lääne-Paapuas. nii et annaksingi nüüd sõna talle. kõik. Good morning. tere hommikust. suur tänu, ma tänan teid, härra esimees ja ka siis alakomisjoni liikmed, et seda teemat on võimalik täna käsitleda mina tahaksin jagada oma ettekande kolme ossa. kõigepealt taustainfo Lääne-Papua kohta, teiseks ma äh, räägiksin viimastest poliitilistest arengutest ja siis räägiks konkreetselt ka inimõiguste probleemidest ning konstruktiivsetest lahendustest, mis võiksid aidata äh, võimaldada Lääne-Paapua konflikti lahendada rahumeelselt ja seda on hädasti vaja tegemist on äärmiselt olulise ajaga, kriitilise ajaga Lääne-Papua jaoks. Eh, pinged on kasvamas, sest et Lääne-Papua rahvuspäev on kahe päeva pärast. esimesel detsembril kuuekümne esimesel aastal eh, siis eh, Hollandi koloniaalrežiimi ühe sellise protsessi osana äh, Eh, loodi Lääne-Papua valitsus, eh, nendele anti lipp, selle nimi on Morning Star ja siis eh, Papua esindajad võtsid vastu ka ametlikult Hollandi võimuesindajate juuresolekul oma riigihümni. sellest ajast peale on põlisrahvad pidanud seda oma Eh, siis rahvuslikuks päevaks või sõltumatuse päevaks ja sel aastal on see tähtpäev eriti oluline, sellepärast et tähistatakse viiekümnendat aastapäeva. tegemist on praegu poliitilise ebastabiilsuse vägivallaga selles regioonis. kahjuks äh, kahjuks eh, Neleste Bey, kes on katoliku eh, preester ja pidi tänasel koosolekul esinema, pidi eh, jätma ära oma siiasõidu, sellepärast et talle tegi muret olukord kodus. ta saatis oma sõnumi ja pärast, kui ma olen oma jutu lõpetanud, loen ma selle ette teile. omavalitsus Lääne-Paapuas ei saanud kunagi reaalsuseks ja nii nagu öeldi, eh, toimus selline vastuoluline protsess, mida nimetati vaba eh, valiku protsessiks, mis viis selleni, et India eh, liitis Lääne-Papua oma territooriumidega ja on kasutatud üsna ohtralt sõjalist jõudu selleks, et hoida seda regiooni oma võimu all see sõjaline lähenemine on eh, ainult tekitanud vastumeelsust Jakarta vastu, eh, hoidnud eh, konflikti kogu aeg podisevana ja tegemist on tohutu vägivallaga selles piirkonnas, kuigi siin on väga palju, väga palju loodus ressursse ja eh, üks eh, USA firma, kes tegeleb seal loodusressursside kaevandamisega, on suuri maksumaksja. Eh, Indoneesias on see kõige vaesem piirkond Indoneesias ohus on ka loodusvarad, sellepärast et hävitatakse metsa, see puudutab siis toiduturvalisust, see muutub järjest väiksemaks ja indoneeslased on enda kätte haaranud terve eh, majanduse, kohaliku majanduse, neid on, indoneeslasi on linnapiirkondades rohkem kui eh, põhielanikke, nii et, et eh, nii tähendab, põhielanikkonda ähvardab marginaliseerumine. kuigi Indoneesia on üheksakümne kaheksandast aastast läinud üle demokraatia, demokraatia teele, ei ole Lääne-Papua sellest üldse midagi võitnud. kahe tuhande eh, esimesel aastal eh, eh, Lääne-Paapua omavalitsus ei võitnud mitte midagi. praegusel hetkel kohalikud eh, võimuesindajad püüavad konflikti rahumeelselt lahendada Indoneesia valitsusega. selle aasta alguses toimus Paapua eh, rahukonverents ja selle korraldas eh, juulikuus Neles Debei oma mm, Äh, rahuvõrgustiku äh, vahendusel, see oli niisugune katse rahumeelseks konflikti lahenduseks, aga rahukonverents äh, pidi looma niisuguse raamistiku, mille alusel rahuprotsessi Jakarta valitsusega edendada ja et lõpp kokkuvõttes jõuda rahul, äh, jõuda rahuni, aga peab ütlema, et mitte kõik paapolased ei toeta seda rahuprotsessi, sest nad ei usalda eh, Jakarta valitsust. mõned arvavad, et hoopis vaja oleks referendumit selle territooriumi tulevase staatuse eh, kohta. aga eh, rahukonverentsist alati suhtes on eh, tegelikult pinged hoopis suurenenud, sest inimesi on arreteeritud, tapetud, eh, vägivald valitseb. Eh, kontrast on üks Indoneesia vabaühendus, mis võitleb inimõiguste eest. Nende andmetel nelikümmend inimest on tapetud, see on siis repressioonid keskvalitsuse poolt. samal ajal mm, toimub töötajatega eh, pro-, tähendab, on probleeme töötajate, kes nõuab endale paremat palku, on eh, eh, olnud kokkupõrkeid töötajate väljaastumiste ja siis turvajõudude vahel eh,. vähemalt kolm inimest eh, eh, tapeti Eh, oktoobrikuus kui kuueteistkümnendast üheksateistkümnendani toimus ida, Lääne-Paapuas pealinnas rahukongress. Eh, eh, relvajõud tulistasid rahumeelsete inimeste pihta, kes olid tulnud kongressi delegaate tervitama ja inimesed tahavad, et, et nende õigusi arvestataks. sellel kongressil võeti vastu eh, iseseisvusdeklaratsioon. paapualasi ei suuda Jakarta valitsus eh, eh, Indoneesia valitsus ei suhtu nendesse inimestesse austusega, seda näitab see tohutu vägivald, mida nende eh, suhtes eh, rakendatakse. Eh, kuigi Indoneesia president on määranud eriesindaja selle küsimuse lahendamiseks, aga kahtlane on, kas ikkagi Indoneesia valitsus tõepoolest soovib selle probleemi lahendamist on kolm inimõiguste probleemi, millele ma tahaksin juhtida teie tähelepanu. esimene on militariseerimine, teiseks karistamatus ja kolmas on siis sõnavabadus eh, on kokku arvestatud, et kusagil sada viiskümmend tuhat sõjaväelast on praegu saadetud eh, Lääne-Paapuasse ja paistab, et nende arv järgneva kümnendi jooksul ka suureneb ja see arv on täiesti ebaproportsionaalne, sellest ei ole absoluutselt üldse kasu. selline militariseerimine ja väga karmikäeline inimeste kohtlemine töötab eh, rahuprotsessile vastu eh, arvatakse, et eh, poliitiline Äh, igasugune poliitiline tegevus viib Lääne-Paapua iseseisvumisele ja sellele tuleb väga tõsiselt vastu astuda. eriti inimõiguste kaitsjaid äh, koheldakse väga karmilt, sest äh, nemad edendavad inimõigusi Ehm, selles piirkonnas on keelatud ka ehm, välisreporterite kohalolek, rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid ei, ei saa sinna tulla ja see teeb probleemi hullemaks ehm, just arvestades seda militariseerimist, peab Indoneesia vaatama, milline on nende poliitika, milline on nende julgeolekupoliitika, nad peavad eh, kasutama poliitilist jõudu, mitte aga sõjalist jõudu eh, probleemi lahendamiseks. peale selle tuleb eh, lubada eh, rahvusvahelistel inimõiguste ja humanitaarorganisatsioonidel lubada tulla Lääne-Paaposse, nad peavad seal saama õiguse vabalt ringi liikuda. Eh, väga sageli mm, eh, karistatakse Paapua inimesi väga karmilt selle eest, kui nad eh, rahumeelselt midagi teevad, näiteks kui nad eh, heiskavad oma lipu, aga siis, kui ehm, julgeolekujõud eh, rikuvad inimõigusi, ei rakendata nende suhtes mingisuguseid Mm, mingisuguseid karistusmeetmeid. näiteks kaheksa turvajõudude esindajat, kes tapsid eh, inimesi, eh, said ainult eh, kirjaliku karistuse ja Amnesty International ütleb, et niisugune karistamatus võimaldab julgeolekujõududel teha, mida nad tahavad. jaanuaris kaks tuhat üksteist saatis sõjakohus kolm sõdurit eh, türmi kaheksast kuni kümneks kuuks selle eest, et nad, eh, et nad eh, kahe tuhande kümnenda aasta maikuuses keeldusid piinamast Paapua inimesi. nii et niisugused on siis näited olukorrast, aga lahendus on ilmselge. Jakarta valitsus peab tugevdama õigusriiki, peab võtma vastutusele julgeolekujõud, kui nad astuvad üle inimõigustest. nii nagu ma juba eelnevalt ütlesin, eh, arreteeritakse Eh, Paapua aktiviste väga sageli täiesti rahumeelse tegevuse eest, näiteks nagu olin lipu heiskamine, neid arreteeritakse eh, üritustel, nagu oli see rahukongress, eh, neid mõistetakse süüdi mm, reetmise eest vastavalt kriminaalseadustikule ja nad lähevad kuni äh, kahekümneks aastaks vangi. minu organisatsiooni andmetel on vangis äh, praegu äh, vähemalt kolmkümmend paapualast, kelle üle ei olegi kelle üle ei olegi kohut peetud ja need, kes on süüdi mõistetud, on mõistetud süüdi pikkadeks vanglakaristusteks Eh, Papua eh, tava nõukogu esimees eh, mõisteti süüdi pärast seda, kui julgeolekujõud olid Papua rahvakongressi laiali ajanud. Philip Kama on samamoodi vanglas. detsembris kaks tuhat neli mõisteti ta vanglasse viieteistkümneks aastaks ja eh, Amnesty International ütles, et see on vastuolus igasuguste rahvusvaheliste eh, seadustega ja õigustega. nõutakse tema ots-, kiiret vabastamist, eh, nõutakse kõikide nende inimeste vabastamist, kes on meelevaldselt pandud vanglasse. sõnavabadus on keskmise, on keskse tähtsusega, see aitab kaitsta inimõigusi. see on eh, oluline ka eh, poliitiliste probleemide lahendamiseks selles piirkonnas. Indoneesia valitsus peab eh, otsemaid lõpetama kriminaalkaristuste seadmise nende inimeste vastu, kes tõstatavad probleeme täiesti rahumeelsel moel Eh, tuleb vabastada kõik need, kes on eh, mittevägivaldse poliitilise tegevuse eest vangi mõistetud. ma kutsun üles teie komisjoni tegema kõik, mis võimalik, eh, eriti ametliku Euroopa Liidu Indoneesia inimõiguste dialoogi raames niisugused kohtumised toimuvad regulaarselt Jakartas eh, ja Brüsselis. palun olge väga tähelepanelikud selles osas, mis toimub esimesel detsembril sel aastal. me peame tegema kõik, et olukord ei halveneks. ma tänan teid väga, et te andsite mulle võimaluse teie ees esineda ja olen valmis vastama küsimustele. <clears throat> Eh, suur aitäh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 This is the message from see on sõnum isa Neeles Tabailt. kõigepealt tahaksin ma vabandada, et ma ei saa teie hulgas olla sellel olulisel koosolekul. ma otsustasin mitte tulla Brüsselisse, sest pinged süvenevad Lääne-Paapuas. paapualased valmistuvad esimest detsembrit tähistama järjest rohkem äh, Indoneesia relvajõudusid on Lääne Papuasse saadetud, paljud inimesed on rahutud ja mures. seetõttu otsustasin ma jääda oma inimeste hulka sellel kriisi ajal. ma tahaksin tänada teid selle eest, et mul on võimalus teiega jagada oma arvamusi Indoneesia ja Lääne Paapua vahelistest suhetest. suhted Jakarta valitsuse ja Paapua vahel on endiselt sellised, mida ise, iseloomustavad äh, usaldamatus, äh, mida ise äh, Lääne-Paapua on järjest konfliktsem piirkond ning, ning need konfliktid tulenevad sellest, et tõlgendatakse erinevalt Lääne-Paapua integratsiooni Indoneesiasse. Indoneesia peab Lääne-Paapuat lahutamatuks Indoneesia osaks. ja see peab alati nii ka jääma. seetõttu on Lääne-Paapua vastumeelsus, justkui rünnak Indoneesia territoriaalse puutumatuse vastu, millega õigustatakse igasugust riiklikku vägivalda paapualaste vastu ning inimõiguste rikkumisi ähm, põliselanike vastu Lääne-Paapuas. inimõiguste rikkumised arvatavasti tulevikus jätkuvad, sest Lääne-Papuasse on saatud tuhan-, saadetud tuhandeid äh, lisasõdureid ning konfliktiga pole siiamaani veel tegeletud. samal ajal peavad paljud äh, Papua põliselanikud äh, Lääne-Papuat Indoneesia poolt okupeerituks ning koloniseerituks. seetõttu on nad hakanud vastu kolona-, koloniaalvõimule nende isade maal seda on tehtud nii vägivaldselt kui mitte vägivaldselt. paapualased äh, hakkavad järjest enam vastu indoneeslastele erineval, erinevatel viisidel. paapualased ja keskvalitsus peab nüüd leidma lahenduse inimõiguste rikkumiste lõpetamiseks. ma eeldan, et Lääne-Paapuamas rikutakse inimõigusi veelgi enam, kui ei lahendata separatismi algpõhjuseid. mõlemad osapooled peavad alustama konstruktiivset dialoogi selleks, et separatismi algpõhjused välja selgitataks ning lahendataks ilma liigse verevalamiseta. hea on see, et Indoneesia valitsus ähm, president Susilo Bambang Yudhoino äh, juhtimisel ning paapolased ise on näidanud üles head tahet lahendamaks Paapo konflikt rahumeelselt. president Yudhoyono äh, soovib äh, lahendada Papa konflikt rahumeelselt, ta on soo-, avalikult teatanud, et soovitakse paapolastega rääkida, leidmaks paremad lahendused ning lahendamaks paapolaste probleemid. seega ma palun Euroopa Liidult, kaasa arvatud Euroopa Parlamendilt ja komisjonilt, seda, et nad toetaks Indoneesia valitsuse algatust pidada dialoogi paapolastega, lahendamaks sealne konflikt rahumeelselt. Euroopa Liit saab aidata igati Indoneesia valitsust selles, et Paapua konflikt lahendataks läbi avatud dialoogi Paap- äh,, Paapua põliselanikega. suur tänu teie mõistmise ja tähelepanu eest! aitäh! aitäh! selle kirja eest. ja ma arvan, et tegemist on äh, härra Tibe kirjaga, mis sisaldab väga olulist sõnumit. siin räägitakse kogu Indoneesias toimuvast ning tegemist on tõesti võtmetähtsusega küsimusega. me täname doktor Neles teeb eed ning äh, me omalt poolt äh, toetame teda igati. nüüd aga proua Renate Korber. tema on töötanud äh, kohaliku kuberneri ka ning ta on kirjutanud ka doktoritöö Lääne-Papua olukorra kohta, nii et tegemist on selle valdkonna eksperdiga. Euroopa Liidu missiooni käigus ATSEES kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal pöörati tähelepanu eelkõige Helsingis vastu võetud otsustele elluviimisele, siis proua Koorber oli seal vaatlejana ning ta kirjeldas äh, toona aset leidnud, te kindlasti mäletate, et Euroopa Liidul oli siin mängida oluline roll ning äh, ka Indoneesia valitsus äh, toetas meid. palun, teil on kümme minutit. suur tänu teile siin alamkomisjonis, et mul on võimalus Lääne-Paapuast rääkida. minu kõne koosneb järgmisest. kõigepealt võtan ma kokku õppetunnid Aceh rahuprotsessist, mida ma olen jälginud viimase kuue aasta jooksul. teiseks räägin ma selle mõjudest Lääne-Paapuale ja kolmandaks väidan ma, et Jakartas ei ole poliitilist tahet kutsuda kohale väljastpoolt vahendaja läbirääkimisteks. Aceh rahuprotsess sai alguse vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamisest Indoneesia valitsuse Goi ning äh, Ida-Timori äh, esindajate vahel äh, Helsingis kahe tuhande viiendal aastal. ning see protsess oli edukas. tagatud on see, et inimõiguste rikkumised on praktiliselt lõppenud. aga Aceh rahuprotsess ei suutnud tagada seda, et mineviku inimõiguste rikkujad on toodud kohtu ette. samuti ei, ei ole loodud leppimiskomisjoni. teisisõnu, inimõiguste valdkonnas ei saa eriti palju Aceh protsessist õppida, kui me räägime vastutusele võtmisest. esimese pooleteist aasta jooksul jälgiti Helsingi vastastikuse mõistmise memorandumit äh, Euroopa Liidu äh, vastava komisjoni ja viie Aasia riigi poolt. Euroopa Liit nõustus saatma esimest rahumissiooni Aasiasse koos, äh, millega nõustus ka Indoneesia, sest ta ei soovinud, et ÜRO sekkuks Ida-Timori iseseisvumisprotsessi Ähm, selle protsessi jooksul viidi välja Indoneesia julgeolekujõud, järgiti inimõiguste olukorda ning konfiskeeriti Ida-Timori võitlejate relvad. ning mõlemad memorandumi osapooled kinnitasid, et et komisjon täitis oma mandaadi, samal ajal oli Indoneesia valitsuse poolt endiselt täitmata vähemalt kümme memorandumi punkti. kümme aastat on möödunud ja olukord on endiselt sama. minu perspektiivist on olulisemad aspektid, mida õppida Aceh-Roa protsessist järgmised. esiteks, Indoneesia valitsuse poliitiline tahe saavutada rahu Aceh provintsis oli väga tugev. Jusef Kala, toonane asepresident, juhtis seda protsessi. Helsingi rahuläbirääkimistel vastutas Gaza selle eest, et äh, täideti mitmed GAM-i äh, Ida-Timori võitlejate nõuded ning samal ajal valmistati ette hääletust äh, riiklikus parlamendis, kus kahe tuhande kuuendal aastal võeti vastu eriautonoomia seadus. teiseks, GAM, mida esin-, mida esindas härra Jussuf läbirääkimistel vä-, soovis vägagi Helsingi memorandumi punkte täita, vaatamata sellele, et terve rida kammi juhte otsustasid jääda väljamaale selleks, et vastastikuse mõistmise memorandumi täitmist takistada. Tei-, kolmandaks, tsunami nõrgendas mõla, mõlemaid osapooli ning tõi nad ühe laua taha. Aceh inimesed ise olid nende vaidluste keskmes peale selle doonorid andsid tohutut abi kuni mitme miljardi dollari suu-, suur, suurusjärgus aitamaks tsunamijärgset ülesehitustööd ning see aitas rahuprotsessile kaasa samal ajal, kui kohalikud võimustruktuurid korralikult ei toiminud. neljandaks, Helsingis teatas Kamm, et nad ei soovi öö, saada iseseisvaks Äh, äh, vaid nad soovivad seda, et kohalikud äh, poliitikud saavad ka hiljem valimistel kandideerida. pärast seda on Kamm olnud võimul ning ta on domineerinud nii täidesaatvas kui seadusandlikus võimus. Nad on kohalikud poliitikud ähm, on saanud läbi kohalike maksude piisavalt palju ka sissetulekuid ning nad ei saa enam Indoneesia keskvalitsust süüdistada madalas arengutasemes. viiendaks, Euroopa missioon aitas kaasa mõlema osapoole nõrkuste süvendamisele ning kuuendaks, Aatia inimesed ise soovisid rahu ning sundisid otsuste tegijaid liikuma õiges suunas millised on mõjud Lääne-Paapuale? ääretult tähtis on rõhutada seda, et Paapua ei ole Aceh ja Aceh rahuprotsessi mudelit ei saa üheselt üle võtta. selline lähenemine on kontraproduktiivne. kõigepealt tuleb mõista Paapua eriolukorda ning ACE protsessi üksikasjasid, et neid lõpuks ka Paapuas ellu rakendada. ajalooliselt rääkides on toodud palju vastuargumente selle äh, äh, võt-, võttes arvesse seda, kuidas Indoneesia valitsus käitus. Lääne-Paapuas elab umbes kakssada nelikümmend etnilist gruppi ning see on palju äh, mitmekesisem piirkond, seetõttu on konfliktid ka palju tõenäolisemad. võrreldes Aasiaga, kus elab palju vähem etnilisi gruppe ning etnilised konfliktid on seal vähe tõenäolisemad. Lääne-Papua inimesed on peamiselt kristlased ning nad on järjest marginaliseerunumad tänu sellele, et peamiselt moslemitest indoneesiased, indoneeslased migreeruvad sinna. seega see võitlus on muutunud ka religioosseks mõningad paapulased on hirmul, et Jakarta kasutab islamiseerimist kontrollistrateegiana. Aachel olid enda probleemid peamiselt Java migrantide vastu, aga religioossed aspektid sealt puudusid. kogu see etniline süsteem Paapos on palju komplekssem kui Aches ning see mõjutab nii suhteid Jakartaga kui ka äh, suhteid äh, vastupanuliikumises. OPM on palju komplekssem kui GAM oli kuni kahe tuhande kuuenda aastani. sest nüüd, sest toona ACS GAM-i sisevõitlus äh, ohustas äh, rahuprotsessi palju rohkem kui Indoneesia keskvalitsuse tegevus huvitav on see, et seadus number kakskümmend üks, mis puudutab eriautonoomiat, Paapua provintsi jaoks ning seadus number üksteist, mis räägib Aceh valitsemisest, ei ole sisuliselt väga erinevad. see puudutab eriti seda, millised äh, pädevused jäävad Jakartale. Paapua on täiesti õigelt Atse on täiesti õigelt öelnud, et paljud vastastikuse mõistmise memorandumi aspektid ei ole Atse valitsemisesse üle kantud. nõuti, et vaadataks seadus üle ning kohaldataks vastavalt memorandumile. kas ja millal see toimub, eks me näe. paapollased aga on palju vähem nõudnud seaduse ülevaatamist. ka tulenevalt sellest, et Jakartaga ei ole sõlmitud sellist lepingut, nagu oli vastastikuse mõistmise memorandum. samas paapolased ei ole endiselt üldse rahul autonoomia seadusega praegusel kujul. ning eriti pole nad rahul sellega, kuidas seda seadust Jakarta poolt rakendatakse. pärast IMM-i lahkumist detsembris kaks tuhat kuus on Indoneesia valitsus väga järjekindlalt tegutsenud, pidades öö, öö, pidades silmas IMM-i soovitusi. suur tänu Euroopa Liidule ja IMM-ile. meil ei ole nüüd aga teid rohkem tarvis ning me saame ise oma probleemid lahendada, ütlevad nad. ei ole mingisuguseid tõendeid, et Jakarta soovib Papua konflikti lahendamiseks kutsuda kohale välisvahendaja kõigepealt Koi on juba pikka aega mitte kannatanud välissekkumist. pärast Poso ja Aceh rahuprotsessi õppetunde on Jakarta veendunud, et nad saavad ise hakkama sellega, mida IMM Aceh's saavutas. minu arvates hindavad nad oma suutlikkust üle väga valus oli vaadata, et Koi ei suutnud kordagi kõiki Aatsia rahuprotsessi osalisi ühe laua taha saada, nagu IMM seda suutis neljakümne neljal korral. aga ma soovin, et Euroopa Liit, ÜRO ning rahvusvaheline üldsus üritaks mängida sama rolli, nagu IMM tegi Aatsias mis puudutab rahvusvahelisi vaha, vabaühendusi, siis kahe rahualgatuse läbikukkumine ennem IMM-i võib olla seotud sellega, et vabaühenduste mõjuvõim on palju väiksem võrreldes Euroopa Liidu poliitilise mõjuga. IMM-i saavutused mängisid võtmerolli rahuprotsessis, aga oma loomuselt ja mandaadilt oli tema tegevus piiratud sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste probleemide lahendamisel Aatšias. Lääne-Paapua me-, vastu võetud meetmed, Indoneesia valitsused on palju sügavamad ning seetõttu tuleb avaldada Indoneesia valitsusele sur-, survet. ma arvan, et kohtumised Paapua ja Jakarta vahel peavad põhinema eelmise juuli Paapo rahukonverentsi otsustel. president Judo Jono on, kasutas lõpuks sõna dialoog. kuigi on mitu konkreetset eesmärki, mis tuleb saavutada, aga oluline on luua nende saavutamiseks õige raamistik mina arvan, et tuleks kõigepealt va vabastada hea tahte märgiks mittevägivaldsed poliitilised vangid. Aatšes, siis kui rahuprotsess oli alanud, rääkis valitsus enam-vähem ühel häälel. Paapuas, vaatamata Paapua ja Lääne-Paapua arengu edendamise üksuse loomisele räägib president Judo Yono valitsus mitmel ja sageli vastuolulisel häälel. kahjuks tundub Indoneesia valitsus mitte õppinud olevat Aceh protsessi positiivsetest aspektidest. Aceh inimesed saavad nüüd nautida elu, kus ei ole riigipoolset vägivalda, liigseid politsei- ja sõjaväejõudusid ja kohal olevad sõjaväelased tegelikult on oma kasarmutes, tundub siiski, et Lääne-Paapuas vihatakse olemasolevaid, kohal olevaid sõjaväelasi ning tuleb, ning lahenduse leidmiseks tuleb suur osa vägedest välja viia suur osa läänepaapalasi viitavad Indoneesia sõjaväele ja politseile kui mingisugune ühtse, mingisugusele ühtsele üksusele, nad ei tee nende kahe, kahe vahel tegelikult eriti vahet, suur tänu. nii, doktor Korber. suur aitäh, proua Korber, selle väga huvitava võrdluse eest olukordadega Natsi piirkonnas ning Paapuas ja suur aitäh ka selle eest, et te selgitasite meile, millised need erinevused siin on. ja nüüd saab sõna välisteenistuse esindaja, palun. mikrofoni ei ole kahjuks sees. Is that okay now? Yeah So thank you um.... suur tänu, suur tänu, et te kutsusite ka välisteenistuse sellele kuulamisele. tahaksin lühidalt öelda paar sõna Euroopa välisteenistuse nimel ma tahan rääkida sellest just Euroopa Liidu ja Indoneesia suhete aspektist ütlen teile kõigepealt nii, et äh, me püüame nii tihedalt kui võimalik vaadata, millised on arengud äh, Lääne-Papuas, meil on kontaktid vabaühendustega. me teeme seda ka äh, Euroopa mm, delegatsiooni missiooni kaudu Jakartas. Need viimased intsidendid möödunud aasta oktoobris, mis põhjustasid eh, tsiviilelanike eh, hulgas suuri eh, eh, suur hulga ohvreid. seda küsimust on tõstetatud Euroopa Liidu poolt Jakartas ja seda on arutatud ka neljateistkümnendal novembril, kui me kohtusime Indoneesia ametivõimudega. Euroopa Liit rõhutas eh, sel ajal vajadust eh, uurida neid juhtumeid, kui julgeolekunõud on tapnud inimesi, et võtta vastutusele need, kes süüdi on. mina tahaksin öelda selgesõnaliselt, et Euroopa Liit austab Indoneesia territoriaalset puutumatust oma piirides ja me üldse ei toeta separatismi, kuid Euroopa Liit tunneb muret Eh, nende arengute pärast, mis Paapuas on, kuna seal ei austata inimõigusi, tallatakse jalge alla eh, rahumeelsete eh, kogunemiste õigus, sõnavabadus nii nagu siin teised kõnelejadki on öelnud eh,, Indoneesia on parandanud äh, kinnipidamist äh, üldistest inimõigustest, kuid sellest ei piisa ning selles kontekstis äh, Euroopa Liit ja Indoneesia kasutavad inimõiguste dialoogi selleks, et julgustada Indoneesia valitsust kinni pidama inimõigustest ja et probleeme arutataks ja lahendataks. Eh, märtsikuus, kui me saime kokku siin Brüsselis, siis Euroopa Liit eh, tõstatas eh, ehm, vangide piinamise küsimuse ning need sõdurid, kes mõisteti sõjatribunali poolt eh, süüdi selle eest, et nad keeldusid inimesi piisamast, oli üks teema, mida arutati. Eh, Lääne eh, Paapua inimesed tahaksid, et rakenduks eriautonoomia seadus ja me toetame neid selles osas. Euroopa Liit on toetanud ka viimaseid samme, mida Indoneesia valitsus on astunud selleks, et oleks võimalik arutada Lääne-Paapua poliitilist ja majanduslikku tulevikku äh, ka Eh, ministrid on osalenud eh, konverentsidel, mis puudutavad seda küsimust, viimati tehti seda möödunud aasta juulis. me näeme positiivseid arenguid Jakartas. Eh, president Yudhoyono tegi avalduse, et keskvalitsus Eh, on valmis olukorra lahendamiseks ning me kutsume üles looma uus eh, amet, mis tegutseks eh, kohapeal Lääne-Paapuas me saame aru, et see uus presidendi esindus Lääne-Paapuas hakkab tegelema ka poliitiliste ja inimõiguste küsimusega. me tõepoolest ootame, kuidas siis see üksus hakkab tegutsema ja millised on tema töö tulemused. võib-olla on teil huvitav teada, et Euroopa Liit eh, rahastab eh, terve hulka eh, arengukoostöö projekte Lääne-Papuas. me tahame kaotada erinevusi, mis on hariduses, me töötame me töötame eh, tervishoiusektoris, eriti mis puudutab eh, siis reproduktiivtervist, meil on mitmesuguseid väiksemaid projekte, mis toetavad kodanikuühiskonda, kes võitlevad inimõiguste eest ning eh, nüüd me hakkame ka rakendama suhteliselt suuremahulist programmi rahalises mõttes, mis puudutab kliimamuutusi. nii et ma tahan teile e, kinnitada, et me toetame e, Euroopa Liidu poolt täiel määral dialoogi Lääne-Papua ja Jakarta vahel ja ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit e, palub endiselt, et kaotatakse Eh, piirangud diplomaatide inim- ja inimõiguste organisatsioonide juurdepääsuks Lääne-Paapuasse. Eh, praegusel hetkel, kui niisugused piirangud on paigas, eh, siis igatahes see ei teeni Indoneesia valitsuse huve. me tahaksime kutsuda Indoneesia valitsust üles ka viima läbi sõltumatu juurdlus eh, nende hiljutiste tapmiste üle ja et kõik võetaks vastutusele, kes on sellega seotud. suur aitäh. härra Martin Vargasele. ja nüüd paluksin, kas proua Jeegle eh, soovib ka sõna võtta veel? jah Äh, hea meelega, aitäh, et mulle annate võimaluse äh, sõna võtta ja samuti aitäh kõikidele kõnelejatele, kes andsid meile hea ülevaate vähemalt osadest probleemidest piirkonnas mina ei tegele selle piirkonnaga parlamendis, mina tegelen riigi keskpiirkonnaga, aga ma arvan, et mul on siiski teat-, teatud arusaamine sellest, mis toimub, küll mitte väga sügav arusaamine. ma pean ütlema, et öö, äh, olen Saksamaalt Euroopa Parlamendi saadik ja öö, äh, olen äh, püsivas kontaktis ka meie öö, kirikutega, olen Rahvapartei äh, saadik nimelt, ning äh, me saame tihtilugu vägagi murettekitavat infot äh, teiste riik, teistest riikidest. nüüd, milliseid küsimusi esitada? näiteks, mida me saaksime teha eurooplastena konkreetselt selleks, et aidata kaasa lepitus äh, lepitusele selles piirkonnas ja siin ma pöördun ka välistalituse poole, kuidas nagu te ütlesite, tegemist on protsessiga, kus toimub palju arenguid ja te rääkisite sellest, mida saab teha, mida mitte, aga, ja võrdlesite seda olukorda Tšeega, aga mina tahaksin teada, millised on majandussuhted äh, Euroopa ning äh, selle riigi vahel. selles riigis on palju rikkusi. me ei saa muidugi ainult majandusele keskenduda, aga siiski. ja teisalt Euroopa saadikuna, saadikutena on meil ka kohustus äh, küsimusi esitada inimõiguste kohta. viimaste nädalate jooksul on kolm inimest surma saanud ning äh, kristlike organisatsioonide andmetel, kellega ma kontaktis olen, on nende arv äh, isegi nelikümmend või rohkemgi veel ja see on probleemiks. ma arvan, et tuleb toetada kohalikke kristlasi ning mida me saaksime veelgi enam ette võtta selleks, äh, et asjad paraneksid ja mida me saame rohkem teha, kui praegu tehakse? kuidas oleks võimalik positiivselt äh, mõjutada sündmusi? ja kuidas anda mõista võimudele, et äh, praegune olukord meile ei sobi, kuidas leida lahendus? ja võib-olla oleks võimalik ka seal jõuda nii-öelda araabia kevadeni. muidugi kõik ei ole lihtne koha peal ma usun, et me peaksime vaatama konkreetselt, millised on nende konfliktide tagajärjed ka inimestele, majandusele, kohalikele elanikele mulle on, minuni on antud infot selle kohta, et üle neljakümne kristlase on hiljuti surma saanud, mida me ikkagi ette saame võtta? mul on jäänud mulje, et te ütlete, et me ei saagi midagi eriti teha, palun. suur aitäh. ma annan mõne hetke pärast sõna välisteenistuse esindajale ja samuti annan sõna Indoneesia Vabariigi suursaadikule ja samuti saavad sõna veel teisedki, aga mul on jäänud mulje, et Euroopa Liidus pööratakse kõige rohkem tähelepanu just juurdepääsule Lääne-Paapuas. sellepärast, et meie tahame ja teisedki tahaksid äh, teada, milline olukord seal täpselt on, seega me tahaksime teada, millised on praegu need takistused, mistõttu me sinna koha peale minna ei saa. miks ei saa me koha peal vaadata, kuidas asjad liiguvad. ning siinkohal on oluline muidugi ka dialoogi juurde tagasi pöördumine. kuna see protsess lõppes edukalt, siis miks siin ei saaks me samuti edu saavutada? külalised rääkisid neist erinevustest ka, mis äh, nende kahe juhtumi vahel on, eriti just seoses äh, religiooniga ja see on kindlasti äärmiselt oluliseks teguriks, sest et tihtilugu emotsioonid äh, usku puudutava dialoogi puhul omavad suurt tähtsust tegemist on ajalooliste küsimustega, tihti inimesed, kes on kuritegusid toime saatnud, ei ole, neid ei ole karistatud ning eh, seda mäletatakse, siinkohal võiksin rääkida ka oma koduriigist ja peab ütlema, et eh, minevikus eh, toime pandu mõjutab veel praegugi olukorda, olgugi et võib-olla on tegemist kahekümne aasta taguste sündmustega ning Poolas on väga palju inimesi, kes leiavad, et on oluline, et ikkagi süüdlased kohtu ette toodaks. ma arvan, et ka sellega tuleb arvestada, kui me soovime mõista nende piirkondade elanikkonda. seega siis ühest küljest tuleb arvestada sooviga õigus jalule seada, kuid samas tuleb üles näidata ka äh, reaalpoliitilist suhtumist, nagu külalised ütlesid, ei tohi mingil juhul Indoneesia vabariigi terviklikkust äh, hakata ohtu seadma. me oleme näinud, et äh, territoriaalne terviklikkus on oluline ka elanikkonnale nii et äh, sellel küsimusel on väga palju erinevaid tahke ja ma võiksin äh, veel pikemalt sellel peatuda, aga ei tahaks äh, siinjuures liigselt aega viita, vaid tahaksin mainida põgenike küsimust veel. tegemist on äh, põgenikega, kes on Paapast lahkunud ning äh, on, elavad nüüd Indoneesias. Äh, seda tihti ebaseaduslikult, aga neil ei ole võimalik äh, oma olukorda seaduspäraseks muuta, sellepärast et selleks on vaja rahalisi vahendeid. vastavalt minuni jõudnud teabele on vaja vähemalt selleks nelja tuhandet eurot tegemist on äärmiselt keeruka olukorraga, mis puudutab ligikaudu üheksat tuhandet inimest. Nad elavad ootuses ja nendega, nende probleemid tuleb lahendada, nii et see on üks neist küsimustest ka, mida ma sooviksin täna käsitleda. ja nii-öelda annaksin veel sõna äh, külalistele, palun um,. suur tänu, härra esimees küsimusi oli üsna mitmeid ja ega meil väga palju aega vastamiseks ei ole, kuigi vastus peaks olema pikk. E, te siin tõite välja erinevaid tahke. Neid tahke, mis e, tekitavad erilist komplekssust selle Lääne-Paapua probleemi juures ma tahaksin rõhutada uuesti, et Euroopa Liit püüab kõigepealt tegeleda inimõiguste probleemiga, inimõiguste rikkumistega, kõige sellega, mis seotub antud teema valdkonnaga. mõne aasta eest lõime me Indoneesia valitsusega inimõiguste dialoogi ja me tahame arutada neid eh, teemasid väga avameelselt. aga ma rõhutaksin samal ajal, et need instrumendid on kasulikud, eriti kui me tegeleme inimõiguste rikkumistega Paapuas ja eriti Lääne-Paapuas on olemas hea valimistava, valitsemistava, me püüame ka sellele tähelepanu juhtida ja see on võtmetähtsusega. mitmedki koostööprogrammid, mis meil on Indoneesiaga, Indoneesia kui terve maaga, käsitlevad seda teemat ja äh, see on teemaks ka Lääne-Papua osas. nagu ma ütlesin, me toetame väga tõsiselt dialoogi ning eh, me toetame seda eh, tõsist tahet, mis Jakartal on, et eh, arutada küsimusi Paapua esindajatega. nagu siin juba eelnevalt välja toodi, on olemas mõlemapoolne usaldamatus, aga me lõhutaksime veel kord, kuivõrd oluline on dialoog ning me toetame niisugust dialoogi omalt poolt. ilmselt on täiesti õige öelda, et tegemist on siseporo-, sisepoliitilise probleemiga, aga ärge mõistke mind valesti, niipea eh, kui me seda ütleme, me rõhutame ka seda, et rahvusvaheline üldsus peab tegema kõik, mis võimalik, et Indoneesias juurduks hea valitsemistava ning eh, me tõepoolest leiame, et meie partnerid Indoneesia valitsuses on selles mõttes väga mõistlikud ja aru saavad. Eh, siin parlamendiliige rääkis vähemustest, kristlikust vähemusest. see on teema, mida me pidevalt käsitleme eh, Indoneesiaga, meil on olnud dialoogid selles vallas, viimane toimus eh, paari nädala eest. me käsitlesime seal diskrimineerimise küsimust, et ei tohi olla mitte mingit diskrimineerimist mm, usupõhiselt. me jätkame niisugust tööd. see küsimus tõstatub pidevalt inimõiguste dialoogi raames ning me kasutame kõiki ametlikke võimalusi, eh, mis meil on. ma arvan, et ma piirdun nende kommentaaridega. Eh, suur aitäh, härra Martines Vargas ja nüüd ma annaksin sõna härra suursaadikule, teie ekstsellents eh, palun. Uh, suur tänu selle võimaluse eest ähm, kõnelda selle väärika kogu ees nii olulisel teemal. mul on keerukas nii kompleksse teemaga tegeleda nii lühikese aja jooksul, aga ma üritan välja tuua kolm aspekti Paapua kohta. kõigepealt ajalooline aspekt, alati on oluline vaadata üle ajalooline taust. neljakümne viienda aasta iseseisvumisest alates on hollandlased senini keeldunud Indoneesiast lahkuma. rahvusvaheline õigus ütleb, et uuesti, uued riigid, mis Äh, tulenevad dekoloniseerimisprotsessist, nende piirid peavad olema samasugused äh, koloonia omaga. Hollandi seaduses oli ka Indoneesia defineeritud kui, äh, selle piirid kui koloonia piirid Hollandi impeeriumis. seega ei ole mingisuguseid probleeme, mitmed rahvusvahelise õiguse aspektid kinnitavad sellist lähenemist, isegi Aafrika Liidu seadus, otsused ütlevad, et äh, uute sõltumatute riikide piirid on samad kui kolooniate omad. teine aspekt, autoritaarsed režiimid kuuekümne viiendast äh, üheksakümne seitsmenda aastani äh, oli tegemist väga tugeva autoritaarse süsteemiga, Aatsiast, Jakarta ja Paapuani kehtis see autoritaarne režiim, kus meediat kontrolliti ja suruti alla vabadusi. meil on hea meel, et see on lõppenud ning meie arvates ei tohiks seda kasutada alusena Paapua probleemide lahendamisel. kolmas aspekt, Paapua demokraatlikus Indoneesias. nagu juba varem vi-, viidati, siis võeti vastu kahe tuhande ühe esimesel aastal eraldi seadus, eriautonoomia kohta Paapuale. ma tooksin välja mõningad elemendid sellest seadusest. esiteks, regionaalne valitsus Paapuas, ükskõik milline staatus tal on, tal on pädevus öö, öö, otsustada kõiki asju, välja arvatud kaitse, välis- ja rahapoliitika küsimused ainult Paapolane eh, saab eh, kandideerida kuberneriks või asekuberneriks. mõni aeg tagasi toimusid kuberneri valimised Paapuas, kus neli paapolast kandideerisid. umbes kuussada tuhat valijat osales valimistel. valimisjaoskond oli kaks tuhat kakssada neliteist, samuti eh, valiti Paapua Rahvaassamblee ning regionaalvalitsus kuskil mujal Indoneesias sellist regionaalset valitsust ei ole. kaasati inimõiguste aspektid valitsemisesse ning samuti loodi leppimise ja tõe äh, voliniku ametikoht. härra esimees, rahanduslikult vastavalt seadusele jääb Paapuasse kaheksakümmend protsenti äh, kaevanduse, kalanduse ja metsanduse tuludest. Paapuale jääb ka seitsekümmend protsenti nafta ja gaasi tuludest. ainuke provints Indoneesias, kus on sarnane, sarnased protsendid, on Aceh. ülejäänud provintsid saavad endale jätta ainult viisteist protsenti nafta ja gaasi tuludest. üheksakümmend protsenti maa ja va varamaksudest jäävad samuti Paaposse. ma illustreerin seda rahanduslikult. üheksakümne seitsmendal aastal olid Äh, Paapua tulud umbes viis triljonit ruupiat. pärast äh, seaduse muutmist kahe tuhande teisel aastal äh, kahekordistus see kümnele triljonile ruupiale kahe tuhande kaheksandal aastal viieteistkümnele triljonile, mis on umbes kuus koma üks triljonit mil-, miljonit dollarit keskmine sissetulek kahe tuhande kaheksandal aastal oli umbes seitsesada äh, dollarit. see on kaks ja pool korda rohkem kui Indias. täna on Paapuas sissetulekud äh, kakssada kakskümmend triljonit ruupiat, kaks koma üks, kaks koma viis triljonit dollarit, mil-, biljonit dollarit, dollarit ning see suureneb veelgi. maailmapank tuli välja eriaruandega, kus öeldakse, et Paapo peamine väljakutse ei seisne mitte lisaressursside loomises, vaid olemasolevate ressursside targas ärakasutamises. pank ütleb ka, et Paapua ja Lääne-Paapua areng, arenguga peavad tegelema paapualased ise tuleb tunnistada, et vastutuskohustusega oli mitmeid probleeme, Maailmapank ütles, et ainult neli kahekümne ühest kohalikust omavalitsusest äh, kirjutasid valmis tõelised äh, korralikud aruanded. maailmapank ütles, et olemasolevaid ressursse tuleb paremini ära kasutada, eriti kaevanduses, ja samuti tuleb parandada läbipaistvust ning aruandlust. niisiis, kohalikud omavalitsused peavad läbipaistvust parandama. nagu kolleeg juba mainis, siis keskvalitsus võttis vastu meetmed äh, kiirendamaks Paapua arengut. kahe tuhande seitsmendal aastal võeti vastu kõikehõlmav programm ning kahe tuhande üheksa, üheteistkümnendal aastal võeti vastu sellele lisasuunised. loodi eri, loodakse eriüksus, mida juhib härra Pabanderbono kes oli kunagi Indoneesia esindaja Aasia seiremissioonis. doktor Farid Hussein seal missioonis on meie läbirääkija, oli meie läbirääkija Aasia küsimustes. niisiis, pole kahtlust, et meie Indoneesia valitsus soovime dialoogi probleemide lahendamiseks rahumeelselt. isa Neeles Debye kirjutas äh, Jakarta Postis eelmisel nädalal huvitava artikli, ta ütles, et andke Jakarta algatustele võimalus. ta ütles, et president Judo Joona valitsemise all on valitsus loonud uusi võimalusi ning näidanud, et on valmis läbi rääkima Paapua probleemide lahendamiseks äh, rahumeelsel moel. härra esimees, rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit saaks panustada järgmiselt, meil on ko-, kõikehõlmav partnerlus- ja koostööleping Euroopa Liiduga, seal on ette nähtud ka inimõiguste dialoog, me saame töötada mitmete küsimuste kallal koos, edendamaks ka dialoogi Indoneesia valitsuse ja Paapua vahel. siis on vähemuse ja enamuse küsimus lõpetuseks, härra esimees. tõsi ta on, et enamus Indoneesia elanikkonnast on moslemid, aga mõningates piirkondades on moslemid vähemuses. peamiselt kaheksakümmend protsenti on Indoneesias moslemeid, kakskümmend protsenti mittemoslemeid. Baalis näiteks üheksakümmend viis protsenti inimestest on hindud, kolm protsenti moslemid. Sumatral on umbes kaheksakümmend protsenti kristlased, Paapuas moslemid on vähemuses ainult kakskümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti on mittemuslemid. mõningates Indoneesia osades on see segu väga huvitav, seetõttu on väga oluline mõista, kui me räägime religioonist Indoneesias, et asi ei sõltu ainult üldistest numbritest. ma nõustun Euroopa välisteenistuse kolleegiga selles, et Indoneesia on palju koostööd teinud Euroopa Liiduga ka Poola eesistumise ajal edendamaks seda dialoogi, aga Paapua puhul on kõige olulisem see, et valitsus mõistaks, mida tuleb teha. me mõistame, mida tehti minevikus valesti ning me üritame luua paremat keskkonda kõikide jaoks ning seda saab teha ainult läbi dialoogi. aega tagasi keerata ei saa. Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. Chciałbym zaprosić naszych gości. Suur aitäh äh, suu-, härra suursaadikule ning nüüd äh, saavad sõna meie külalised kaks minutit korraga selleks, et äh, jõuda lõpuks ka kokkuvõtteni. härra Barber, palun. suur tänu, härra esimees. lühidalt mõnest küsimusest, mis siin on tõstatatud. eriautonoomia mulle tundub, et üks põhjus, mikspärast eriautonoomia on läbi kukkunud, on selles, et Papa küsimust ei ole käsitletud poliitilise küsimusena, seda on vaadatud majandusküsimusena. Need eriautonoomia seadused, millega loodi eh, Papa inimõiguste kohus, eh, assamblee ja nii edasi, eh, siis tegelikult eh, see assamblee ei ole olnud tõhus, eh, selle vastu on töötatud ning eh, inimõiguste kohus ei ole lepituskontekstis korralikult tööle hakanud, nii et sellepärast on meil vaja uusi algatusi mis tegelevad nende alusprobleemidega ja käsitlevad Lääne-Paapua küsimust just nimelt poliitilise küsimusena, kõigepealt inimõiguste aspektist, nii nagu ma seda kirjeldasin. kahtlemata on väga oluline migratsioon, mis kohaliku rahva marginaliseerib. nüüd vastates proua Jeegleri küsimusele sellest, et asjad ei ole selged ning eh, ka arvestades seda, mida ütles koosoleku juhataja juurdepääsu osas, tõepoolest see on oluline eh, näiteks ei ole võimalik, et Euroopa Parlamendi eh, inimõiguste alakomisjon või teised alakomisjonid läheksid koha peal olukorraga tutvuma ja ma tahaksin, et eh, ma, et me seda rõhutaksime siin. doktor Korber. suur tänu, härra Barber, annan sõna järgmisele kõnelejale, doktor Korberile. lugupeetud eh, mm, saadik, ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles eelkõnelejagi. Te ju teate väga hästi, et eh, tõeline lepituskomisjon mm, ei saa hakata toimima ei ähm, ei ähm, Lääne-Paapuas ega Aadžes, sellepärast et teil ei ole sellekohast seadust. asi on veninud juba kuus aastat, teil ei ole isegi veel eelnõu valmis. sellepärast, et me ootame niisugust õiguslikku alust kahe tuhande kuuendast aastast alates sellepärast et ähm, lepituskomisjon ei saa minna Aadžesse ja Lääne-Paapuasse, kõigepealt on vaja siseriiklikku seadust. sellepärast, et eh, tegeldud on ainult ähm, rahaliste küsimustega ja sellepärast ma tahaksin kutsuda üles Indoneesia valitsust et te koostaksite äh, iseenda õiguslikud dokumendid, sest kuue aasta jooksul ei ole te seda teinud. nüüd teiseks, me oleme kõik siin omavahel kokku leppinud, nii palju kui mina asjast aru sain, et dialoog on hädavajalik ning eh, lõpuks on ka teie president seda tunnistanud. tal kulus eh, mõned aastad selleks, et saada aru, et niisugune konkreetne dialoog on vajalik ja ma tõepoolest hindan seda arusaamist. inimesed on erinevad ning eh, tema esindusse on nimetatud erinevad inimesed, kes töötavad erinevate valdkondade vallal ning eh, võib tekkida niimoodi, et inimesed hakkavad tõmbama seda vankrit erinevates suundades ja sellepärast ei ole saavutatud ka eh, edu ja see eh, üksus ei ole korralikult tööle hakanud, aitäh. suur tänu, proua Korber. daamid ja härrad me oleme pikendanud nüüd veerand tunni võrra ette nähtud äh, aega Lääne-Paapole mõeldud küsimustes. Äh, aga ma arvan, et äh, parlamendis me tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi, me näeme, et ei ole kerge lahendada selliseid probleeme, mille juured on minevikus tegemist on probleemidega, mis ei ole veel kohaliku elanikkonna jaoks lahendust leidnud, me peame aga tegema kõik selleks, et äh, selle lahenduseni jõuda. tahaksin ütelda, et äh, täna äh, ASEAN-i delegatsiooni esindajad kohal ei ole, sekretäriat küll on siin ning kas sekretäriaat äh, võib siis osaleda järgmise päevakorrapunkti arutelus? nüüd aga tahaksin tänada kõiki külalisi, härra Barberi Põlva Goldbergi, härra suursaadikut ning läheme edasi arvamuste vahetuse juurde olukorra üle Birmas. viimati me arutasime seda küsimust maikuus ning sellest ajast peale on suured muutused aset leidnud. seda kõike tuleb arutada ning seetõttu otsustasimegi selle küsimuse juurde täna tulla. proua Aksangsuki äh, tõenäoliselt äh, esitab ka oma kandidatuuri uutel valimistel ja te kindlasti mäletate, et äh, viimati, kui eh, tema partei võitis valimistel, eh, sõjaväehunta nende võitu ei tunnistanud. nüüd aga on võimud eh, reforme hakanud ellu viima, rahvusvaheline üldsus tervitab neid reforme. proua Clinton samuti külastas Birmat mm, ning äh, ASEAN-i juhtimine läheb ka üle Birma kätte peatselt. proua Ashton ütles, et äh, on rahul äh, aset leidnud arengutega ning samuti sellega, et võimud on amnestia andnud suurele osale poliitvangidest. muidugi mõista meie sooviks on, et kõik poliitvangid vabastataks. esmalt aga on ette nähtud video ning äh, me kuulame ära siis äh, proua Hang Sansuksi avalduse, millega ta esines Saharovi auhinna äh, väljaandmisel ja ta räägib selle auhinna olulisusest kogu firma jaoks, aitäh! I'm grateful for this opportunity to send a mul on väga hea meel, et ma saan teile saata sõnumi, kuigi see on lühikene. Äh, väga hea, et ähm, inimõiguste konverents toimub ja ma saadan selle sõnumi Euroopa Parlamendile. inimõigused on kõige keskmeks, on keskmeks nendele, kes töötavad eh, demokraatia ja inimõigust ja demokraatia nimel. Euroopa Parlament on aidanud meid väga tõsiselt kogu meie võitluse kestel. Teie toetus, teie arusaamine on eh, olnud meile lambikeseks kõige pimedamatel päevadel, sest meile ei eh, pööranud keegi tähelepanu, paistas, et me ei jõua eh, kusagile, aga tegelikult meid toetas see, et me teadsime, et meil on maailmas sõbrad, kes meid igati toetavad on väga oluline, et minule anti Sahharovi eh, preemia just nimelt sel ajal, kui meie demokraatia eest võitlejad Birmas olime tõelistes raskustes. paistis, et eh, terve maailm on meid unustanud. meile tundus, et meie oleme täiesti üksinda jäetud oma võitluses, aga siis andsite teile me, teie meile Saharovi preemia mitte minule isiklikult, vaid kõikidele, kes võitlesid inimõigustest Birmas ja te tuletasite meile meelde, et me ei ole üksinda. ikka ja jälle on meile öö, eh, tuletatud meelde kõige meeldivamal moel, et me ei ole üksinda, et meid pole unustatud e siis kordan ma üle, et ma olen väga tänulik Euroopa Parlamendile, kes on meie lootused elus hoidnud ning ma eh, tõepoolest ootan seda päeva, kui me saame jälle eh, töötada käsikäes sõpradena, eh, liitlastena turvalisema, õnnelikuma maailma nimel, aitäh! Możemy powiedzieć, że Dziękujemy e, laureatce nagrody. me täname Zahharovi auhinna laureaati nende pikkade tagakiusamise aastate jooksul ei e, kaotanud ta kunagi lootust ning ootas kannatamatult päeva, mil ta saaks asuda tegutsema selle nimel, et olukorda Birmas muuta. loodame, et see päev peatselt kätte jõuab ning äh, siin me näeme ka, kui suurt tähtsust võib omada Saharovi auhind. tegemist on äh, tohutult äh, suure moraalse toetusega kõikidele inimõiguste kaitsjatele. ta näit-, on väga tagasihoidlik, äh, üteldes, et äh, see auhind ei olnud mõeldud mitte ainult talle endale, vaid kõikidele Birma aktivistidele. ja pöörduksin nüüd välisteenistuse esindajate poole, sõna on teil, palun. Mr Gillespie. Thank you very much uh,, Mr Chairman. suur aitäh, härra esimees. viimased kuud on olnud Birmas, Myanmaris hämmastavad. viimasel novembril, kui toimusid valimised, ei olnud nad vabad ega õiglased. mitte mingil moel. vaatamata lootustele tundsid kõik arvatavasti pettumust. aga paari kuu jooksul on olukord märkimisväärselt muutunud. kui panna paika muutuste kuupäev, siis minu arvates oleks see presidendi kõne aprillis parlamendi esimesel istungil, kus ta ütles välja üsna huvitava tegevuskava, kus olid kirjas mitmed reformid, kaasa arvatud majandusreformid, aga ka näiteks inimõiguste parem kaitse, korruptsioonivastane võitlus ning opositsiooni erakondade ja etniliste grupeeringutega koostöö tegemine. toona öeldi, et vahest öö, olid need lihtsalt ilusad sõnad, aga kui analüüsida seda kõnet ja selle keelekasutust, siis keegi pidi selle ju kõigepealt kirja panema ja läbi mõtlema. pärast seda on toimunud nii mõndagi, kõik on liikunud samas positiivses suunas. loomulikult on keskendutud ESSK-le, Aung San Suu'le tema kohtumisele valitsuse ja presidendiga, siis öö, muudeti parteide registreerimisseadust ning NLD võttis vastu ot-, oma otsuse, kui, kuigi ta varem ei olnud otsustanud, ei olnud toetanud kahe tuhande kaheksanda aasta öö, uut põhiseadust, otsustada järgmisel aastal nüüd koos teiste opositsiooniparteidega osaleda järgmise aasta öö, kohalike omavalitsuste valimisel. vaatamata positiivsetele sündmustele on ka parlamendis olnud päris huvitav, seal on vaieldud terve suure hulga õigusaktide üle, üks esimesi õigusakte, mis vastu võeti ja presidendi poolt ka alla kirjutati, oli ametiühingute lubamise seadus, siis arutatakse parlamendis praegu maksureforme, investeeringute küsimusi keskkonda samal ajal kordas ka president, et ta soovib konstruktiivset koostööd etniliste grupeeringutega, et lahendused leitaks rahumeelselt ning Shani osariigis on saavutatud juba natukene ka edu, kuid endiselt on vaja, vaja teha ära päris palju, et lõpetada relvastatud konfliktid teatud piirkondades ning samuti on vaja äh, arvestada rohkem kui minevikus etniliste gruppide huvesid. see kõik on väga tore, aga mida meie sellest siis arvame? see on läinud kaugemale, kui me lootsime, kõik on väga optimistlikult meelestatud aga siin on küsimusi selle kohta, millised on muutuste kvaliteet ja jätkusuutlikkus. kvaliteedist rääkides ma ei soovi küll alavääristada juhtunut, aga siin on ka omad küsimused. me vaatasime üle öö, uued õigusaktid, need on üsna head, näiteks ametiühingute seadus vastab üsna hästi ILO standarditele mõningad majandusreformid, mille üle arutletakse, keskenduvad suuresti maaelu reformile ning küsimustele nagu mikrolaenud talunikele ja nii edasi. võib-olla oleks pidanud rääkima rohkem maa ümberjagamisest, õiguslikust, õigusest omada maad ja nii, nii edasi. aga võib-olla sellest räägitakse hiljem. vähem on rõhutatud äh, ettevõtlussektori reformi, huvide konflikti küsimust, aga võib-olla räägitakse ka sellest äh, lähemas tulevikus. kui nüüd vaadata seda vastu, äh, vastaspoolt, siis see uus süsteem kahe tuhande kaheksanda aasta põhiseadusest tulenevalt, see uus äh, süsteem, armee uus roll, kohalikud omavalitsused ja nii edasi, selle pani paika vanavalitsus selleks, et läbida kontrollitult üleminekuperioodi ning kaitsta ka militaarjuhtide isiklikke huvesid. siit tule-, võivad, võiks tuleneva, tuleneda ka lühemas perspektiivis teatud piirangud reformidele. sellega jõuame pingeteni, mis meie arvates valitsevad valitsuses ja mis puudutavad reformide ulatust meie arvates ei ole mõttekas vastandada konservatiive reformistidele, aga tuleb näha reformi meelseid inimesi ning neid, kellel on omad huvid säilitada vana süsteemi, klientide süsteemi ja nii edasi. siit tulenevad pinged valitsused, valitsuses ja jällegi meie me, ja see, ja meie arvates on see seadnud ka teatud piirangud järgmise aasta jooksul, näiteks reformide kiirusele ja ulatusele. samas realistlikult vaadates oleks mõistlik oodata tervet rida sündmusi, mis rõhutavad veelgi reformide tõsidust ja jätkusuutlikkust üks oleks see, et rohkem poliitvange vabastataks. räägitakse palju, kui palju, sellest, kui palju neid poliitvange tegelikult on, NLD räägib seitsmest sajast poliitvangist, suurem osa nendest saab partei fondidest natukene ka toetust, meie arvates on see arv tegelikult suurem, on räägitud isegi mitmest tuhandest, meie arvates on see liiga, liiga kõrge, aga õige arv oleks umbes tuhat kuni tuhat kakssada, sinna hulka kuuluvad ka etniliste gruppidesse liikmed. mõned sajad inimestest on senini vabastatud, tule, lähemas tulevikus arvatavasti vabastatakse neid rohkem. järgmise aasta vahevalimised on loodetavasti vabamad ja õiglasemad kui kahe tuhande kümnenda aasta novembri omad. president on öelnud, et see on tema eesmärk. loodetavasti me näeme siis ka seda, et opositsiooniparteid, kaasa arvatud NLD, saavad õiglaselt osaleda. ja veel üks asi, mida me ootame järgmise poole aasta jooksul umbes. dialoog valitsuse ja Aung San Suu Kyi vahel peaks olema sügavam, tuleks kaasata ka kõik poliitilised erakonnad. me teame, et kontaktid arenevad üksikparlamendi saadikute äh, vahel ühelt poolt, äh, kes kuuluvad valitsuserakonda ja opositsiooni vahel teiselt poolt, meie arvates peaks see dialoog olema struktureeritum, kaasatum ning sügavam. Äh, ja tuleb tõesti rääkida riigi tulevikust. ma kordan, ma ei soovi vägagi üldsegi alavääristada toimunut, sest see on üsna märkimisväärne. aga need oleks sellised lisaasjad, mida me soovime ennem näha, kui me saame öelda, et muutused on olnud märkimisväärsed e, ja väärivad ka meiepoolset tõsist reaktsiooni. institutsioonide sees oleme me hakanud üle vaatama poliitikat selle riigi suhtes. see protsess, analüüsiprotsess äh, peaks jätkuma veel umbes kuu aega. ma loodan, et kui me reageerime, eriti kui vaadata nüüd nõukogu otsust äh, piiravate meetmete kohta, siis meie reaktsioon aitab kaasa tulevastele positiivsetele muutustele, millest ma rääkisin juba. üks tõsine probleem on kapatsiteet. valitsuse tegevus näiteks inimõiguste kaitseüksuse loomisel, selle mõju sõltub suuresti uute õigusaktide ellurakendamise suutlikkusest. siin on aga mitmeid probleeme samuti äh, ei suudeta alati korralikult poliitikat välja töötada ning seda äh, ellu viia. probleeme on ka regionaalsete parlamentide pädevustega ja sellega, kuidas nad suhtlevad keskparlamendiga. niisiis, see suutlikkuse küsimus on murettekitav ning me tegeleme sellega kiireloomuliselt samuti oleme me tugevdanud poliitilisi kontakte, äh, me oleme saatnud välja sõnumi, et meile meeldib see, mis on toimunud ning me ootame edasisi arenguid. loodetavasti tuleks kaasata ka IFI-d, et nad aitaksid kaasa poliitilisele reformile. tuleks kaasata rohkem ka Maailmapank ja IMF. endiselt on veel vaja ära teha nii mõndagi selleks, et näidata, et muutused on tõelised, aga me ootame, eeldame, et sellised muutused ka juhtuvad ning siis me peame reageerima sobilikult. <clears throat> suur aitäh, härra Gillespie! proua Sarah Collen, Birma laua esindaja suur tänu. ma tahaksin öelda, et härra Yangove, kes on meie äh, äh, direktor oleks tahtnud siia isiklikul kohal tulla, aga ta ei saanud tulla, sellepärast et ta on praegusel hetkel Aasias ja ma loen ette tema äh, kõne, need on tema enda sõnad. Äh, kuigi ma olen enamuse oma äh, elust veetnud, pöördunud sellele, et järgida arenguid Birmas käisin ma isiklikult seal hiljaaegu pärast viiekümnendat aastat. kuuekümne teisel aastal saadeti mind maalt välja, kui ma olin alles väikese, väike poiss ja e, ma läksin tagasi eraisikuna, sest president Hussein ütles, et e, need, kes tahavad tulla, võivad tagasi tulla. ma tahtsin näha Eh, neid kohti, kus ma lapsepõlves elasin. ma sain kokku nende inimestega, eh, kohtusin nende inimestega, kes tahtsid minuga kohtuda, kohtusin ka eh, kümne poliitilise partei esindajaga, kaasa arvatud demokraatia liiga esindajatega ma rääkisin erinevate inimestega, poliitikutega, inimestega tänavalt Eh, oli üsna palju skeptitsismi, mis puudutas eh, valimisi ja ka uut valitsust kuni juuli lõpuni, ka mina olin skeptiline, aga siis presidendi ametisse astumise kõne oli minu jaoks äärmiselt üllatav ja südantsoojendav ja pärast eh, seda on Mm, tundus, et mitte midagi ei muutu, aga korraga hakkasid asjad augustikuu seest liikuma. Eh, president kohtus Aung San Suu Kyi'ga ja tema suhtumine asjasse oli positiivne, ta tuli tagasi oma koduarestist ja valitsus teatas, et ehm, nad viivad läbi ehm, ehm, rahuläbirääkimisi etniliste sõna, sõjaliste rühmitustega, räägiti väga eh, olulistel teemadel, räägiti tsensorlusest, poliitiliste vangide vabastamisest, poliitilisest leppimisest ja nii edasi, kõik niisugused teemad, mis eelmise režiimi ajal oleksid olnud täiesti välistatud, tegeldi ka Äh, ametiühingutega, vabastatud on poliitilisi vange, siis äh, äh, muutis valitsus ka valimisseadust selleks, et NLD saaks registreeruda ning ma loodan, et varsti ta tõepoolest registreerub ning et nad osalevad kahe tuhande viieteistkümnenda aasta valimistel ning Aung San Suu Kyi ütles, et võib-olla isegi ta esitab oma kandidatuuri järgmise aasta vahevalimistel ja ma tõepoolest ütlen, et inimesed, kellega ma rääkisin, on tundnud teatud muutusi. mis puudutab etnilisi konflikte, siis nii birmalased kui ka rahvusvaheline üldsus arvab, et etniline probleem on perifeerne küsimus, põhiküsimus on eh, demokraatia Birmas. aga eh, tegelikult eh, kogu see eh, etniline konflikt hakkas, eh, kui tegemist oli meie demokraatliku arenguperioodiga, demokraatlikult valitud eh, valitsus puut-, püüdis asju lahendada, kuid, ehm, kuid kindral Nevin oli selle vastu ja kukutas valitsuse praegusel hetkel oleks võimalik kasutada ära kahe tuhande kaheksanda aasta konstitutsiooni sätet, sätteid, mis võimaldab eh, osariikides luua omavalitsused ja eh, parlamendid eh, see on üks suhteliselt piiratud võimalus kohalike institutsioonide loomiseks, kuid siiski väga oluline, sellepärast et enesemääramine mm, on olnud üks, oli üks lubadus neljakümne kaheksanda aastal, kui anti meile iseseisvus, aga see on jäänud siiamaani eh, ellu viimata eh, inimesed eh, on tegelikult mures selle pärast, kuidas valitsus tegutseb, nad kardavad inertsi sellepärast, et paistab, et valitsusmasin alles funktsioneerib vanade reeglite alusel, kuigi tahetakse selle muutmist ka kõige kõrgemal tasemel. on tekkinud siiski uued institutsioonid ja eh, president lubas, et ta hakkab tegutsema konstitutsiooni alusel ning ma tõepoolest loodan, et vastavalt sellele hakkab ta ka eh, järgima õigusriigi põhimõtteid eh, ja et me ei pea enam elama eh, sõjalise diktaatori meelevaldsete reeglite järgi. niimoodi võidavad kõik kui me tahame aga demokraatiat, siis on vaja ka demokraatlikke parteisid, nad peavad olema demokraatlikud nii oma struktuuris kui ka poliitikates. E, nad peavad e, looma võimekuse ning e, esitama oma visiooni ka rahvale üleüldse riigiametnikud eh, vajavad samuti koolitust, et nad eh, hakkaksid tegutsema avalikkuse nimel, mitte ainult ei täidaks autokraatliku liidri tujusid. nii et, et teisisõnu öeldes me ootame, et tekiks niisugune süsteem, mis on demokraatlikum ning et see demokraatlik eh, muutus oleks pöördumatu. me tõepoolest ootame, et Birmas saaks demokraatlik rahvas, pikk meie tee on veel minna, aga kui me vaatame seda, mis juhtub praegu, eh, võrreldes sellega, mis oli kuue, kuue kuu eest, siis me võime öelda täiesti kindlalt, et asjad on muutumas. aitäh! suur aitäh! ja ma tahaksin samuti tänada härra Jan Kuet, kes ei saanud kahjuks kohale tulla täna, aga ta edastas meile järgmise sõnumi. pikka aega ei ole me kuulnud nii palju positiivseid äh, sõnu. Äh, siin komisjonis me oleme me näeme, et koha pealt saadetakse meile inimeste poolt infot selle kohta, millised positiivsed muutused aset leiavad ja seega tuleb selle üle rõõmu tunda. muidugi mõista on igati õigustatud ka küsimus, kas need muudatused jäävad püsima. nüüd aga annaksin sõna härra Tadakjanile, härra suursaadikule, kui te soovite muidugi. teda ei ole kohal või tal ei ole soovi sõna võtta, sellisel juhul siis äh, härra äh, suursaadik Timmens ja härra Gillespie, kas keegi soovib veel sõna? minu kogemus e, Myanmari bürokraatidega ei viita küll sellele, et nad ei ole huvitatud või aktiivsed. kõigepealt oli meil eh, siin kolm suurepärast suursaadikut, nad töötasid Brüsselis. ja praegu üks on nendest välisminister. mõni aasta tagasi alustasime me väga diskreetset dialoogi Myanmari valitsusega äh, äh, vaesuse vähendamise üle, me rääkisime siin sissetulekutest ja me rääkisime haridusest ning tõepoolest minu kogemused olid positiivsed sest Austraalia, USA ülikoolid on üritanud teha kõik, mis võimalik inimeste harimiseks ja seda üsna äh, rasketes oludes ja ma ütleksin nii, et kui on tõepoolest vaidata, äh, on võimalik aidata meie käsutuses olevate vahenditega valitsust ja riigiteenistujaid, siis äh, igatahes on sellest abi arengu puhul oluline on see, et reformid näitaksid, et asjad puutuvad paremuse poole, et inimeste elujärg pareneb, paraneb. ja selles osas saame ka meie õla alla panna. oluline on see, kui me saaksime mitmesuguste fondide kaudu oma eh, osalust ja eh, kaasalöömist suurendada. Thank you very much, Mr Chairman. järgmine kõneleja, suur tänu. Eh, võrreldes kolleeg Gillespi sõnadega olen nüüd mina muidugi vähem eh, eh, teadlik sellest, mis toimub antud regioonis. aga minu põhimõtteline eh, selline seisukoht on niisugune, et ma ei taha reisida sellistes riikides kui võimalik, kus on võimul repressiivsed režiimid aga väga hea, et härra Gillespie on näinud positiivseid arenguid ning ma tõepoolest loodan, et võib-olla järgmise aasta esimesel poolel eh, on meil võimalik luua esimesed eh, sidemed inimõiguste komisjoniga, praegusel hetkel me ei tea väga palju, millega nad tegelevad. aga me vaatame praegu, millised on võimalused, kuidas toetada tekkinud muutusi aga tegelikult selle jaoks on meil vaja ka selgeid poliitilisi signaale ning ma loodan, et lähiaastatel, kui me korraldame missioone sellesse regiooni, siis me neid signaale ka saame. Äh, Hillary Clinton, kui ta sel nädalal äh, läheb sinna regiooniks, me siis näeme, millised on need tulemused ja eks sellest sõltub ka teatud määral Euroopa suhtumine sellesse piirkonda. E, hiljaaegu e, sai kokku New Yorgis e, alamkomisjon ja me esitasime resolutsiooni Birma kohta ning see oli üsna vaoshoitud selleks, et vastata muutunud tingimustele aga mulle tundub, et siiski lõppjäreldus on üsna sarnane sellega, mida ütles volinik Füüle, et veel väga palju on jäänud teha. me tervitame neid signaale, mis sealt kandist on tulnud, kuid on vaja nüüd ka e, muutuste tempot jätkata ning me teeme kõik, mis võimalik, et muutused oleksid positiivsed, anname oma panuse nii palju kui võimalik. aga teisest küljest ei ole mul e, erilisi illusioone eh, nende kogemuste alusel, mis mul on teiste eh, riikidega selles regioonis, neid on ikkagi eh, väga raske sundida kinni pidama oma sõnadest, eriti kui asi puudutab inimõigusi, nendega on raske pidada sellist mõistlikku dialoogi meil on terve rida inimõiguste dialoogi toimumas selles regioonis, Kambodžas, Laoses, Vietnamis. E, need algasid jaanuarikuuses. aga et me näeksime tõelisi muutusi, see on hoopis midagi muud. loomulikult sõltub see kõik Eh, nende tahtest, kes võimu juures on, kas nad on valmis poliitiliselt muutuma või mitte. inimõiguste aspekti tuleb vaadata mitte ainult väärtusena iseenesest, vaid seda tuleb vaadata osana laiemast arenguagendast, kas me anname riikidele toetust või mitte ning eh, tõepoolest seda abi tuleb ka kasutada vastutustundlikult ja selle osas aru anda. suur tänu! suur aitäh, härra Tšimansile, daamid ja härrad! nüüd eh, me oleme oma külalised ära kuulanud ning samuti välisteenistuse e, ning e, selle põhjal võib ütelda, et e, need head uudised toovad endaga kaasa muutuste laine firmas ma loodan, et muutused äh, jätkuvad aja jooksul. võimud äh, on üles näidanud huvi ka selle vastu, mis teistes riikides on muutunud, näiteks minu koduriigis. Äh, välis, asevälisminister külastas seda riiki, talle esitati väga palju küsimusi ning see näitab, et võimud pööravad suurt tähelepanu demokraatlikule protsessile teistes riikides ning see on heaks endaks. samuti äh, usun, et äh, enda kursis hoidmine teiste riikide demokraatlike arengutega ning režiimide muutustega on igati positiivne. tahaksin samuti toonitada seda, et äh, proua Koeni poolt ette loetud avaldus näitab, et äh, immigreerinud äh, inimesed äh, on praegu positiivselt meelestatud ja päris lõpetuseks tahaksin tänada veel kõiki külalisi, kes osalesid erinevate päevakorrapunktide läbivaatamisel, suur aitäh teie sõnavõttude eest ja tahaksin tänada samuti välisteenistuse esindajat ning nõukogu ja komisjoni esindajat ja nüüd teeme pausi kuni kella kolmeni. tänaksin samuti tõlke ja kell kolm jätkame oma aruteludega. ning äh, siis võtab sõna härra Matšei Popovski